kõigepealt saab sõna nõukogu nimel härra Delavedova, palun. kõneleja ei kasuta mikrofoni. suur tänu, härra president, sooviksin nõukogu nimel õnnitleda teid Karl Suure auhinna saamise puhul. lugupeetud saadikud, detsembri ülemkogul on kaks põhiteemat meie päevakavas. investeeringute kava ja Ukraina. finantskriis ja avaliku sektori võlg sunnib meid kõiki mõtlema majandusstrateegiale, Euroopa Ülemkogu teemade keskmes ongi nüüd see strateegia ja investeeringute kava. meil on investeerimisprojektide reserv, mida saab selleks kasutada, aga kahjuks ei saa ambitsioonikad projektid alati rahastust, isegi kui nende potentsiaal Euroopa jaoks oleks tohutu loomulikult majanduskriis on mõjutanud meid kõiki, ettevõtjaid ja ennekõike erainvestoreid. kõik on väga ettevaatlikud, on ebakindlus, ei tea, kas saame kasumit teenida või mitte, aga see olukord ei saa lõpmatuseni jätkuda. üks peamistest eesmärkidest ülemkogul on taastada usaldus, stimuleerida investeeringuid, parandada investeeringute pilti Euroopas. ülemkogu paneb paika suunised ja direktiivid, mis kaitsvad peamiste investorite huve. meil on vaja strateegilisi investeeringuid aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist on vaja uusi investeeringuid, nii et äh, see on meie ühine eesmärk ka seadusandjatena peame tegema ka seadusloomelisi ettepanekuid selleks, et me saaksime juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel majandust hoogustada, investeeringuid meelitada, kasutame ära omavahendeid, teiseks jätkame struktuurireformidega ja avaliku sektori saneerimisega selleks, et toetada majanduskasvu. ei saa olla investeeringuid ilma, et avaliku sektori rahaline seis oleks äh, normaalne, stabiilne. kolmandaks peame looma soodsa keskkonna ja turvalise keskkonna investeeringuteks. siin on ka meie roll väga oluline. selleks, et seadusandlikku raamistikku parandada siis äh, peame ka selleks vastavaid meetmeid rakendama. niisiis paneme paika poliitilised suunad, prioriteedid ja võtame ka vastava vastutuse. mida need äh, prioriteedid tähendavad reaalmajandusele? me peame neid äh, reaalmajandusse rakendama ja see ongi meie ülesanne me tahame saavutada kiireid tulemusi, sest meie valijad, meie kodanikud ootavad seda. eesistuja, järgmine eesistuja on Leedu, teeb kõik selleks, et et seda edu saavutada, et need sammud saaksid astutud, nagu paar nädalat tagasi nägime, siis investeeringute kava tekitas väga elavaid arutelusid. lugupeetud saadikud, sellega lõpetan mõne sõnaga veel Ukraina kohta, kus olukord on väga ärev. jätkuvalt tekitab muret olukord Ukraina idaosas. ma tean, et ka parlamendisaadikud on selle olukorra pärast mures, me jälgime väga pingsalt, milline on olukorra areng selles piirkonnas ja astume vajalikke samme, kui see on vajalik. meie kõrge esindaja Federica Mogherini äh, läheb äh,, külastab Kiievit. Ukraina valitsus on lubanud jätkata nii poliitiliste kui majandusreformidega, tahame neid sellel teel toetada et nad saaksid reformid ellu viia. tänan tähelepanu eest ja ootan teie ettepanekuid äh, ja küsimusi. ja enne homset koosolekut anname teie ettepanekud ka edasi president Taskile. ja tulen ka jaanuaris täiskogule, aitäh! suur tänu, härra Delavedova, komisjoni nimel saab sõna president Juncker härra president, lugupeetud daamid ja härrad. mul on äh, hea meel, et ma saan teile rääkida komisjoni seisukohtadest seoses homse ülemkoguga ja oleks hea, kui te informeeriksite neid kolleege, äh, kes äh, varasel hommikutunnil täna siia ei jõudnud. jah, seda me teeme ütleb president. ja härra komisjoni president, kõik kolleegid, kes siin saalis ei ole, ilmselt saadavad teie sõnumit mööda maailma laiali. Uh, nüüd, kui me räägime ülemkogu kohtumisest, siis eelkõige on meil vaja uut lähenemist investeeringutele selleks, et parandada investeeringute, investeerimiskliimat Euroopas, ka eh, sama oluline on olukorra stabiliseerimine Ukrainas, ühes meie idanaaberriigis ja peame keskenduma oma jõupingutused selleks, et eh, nende eesmärkideni jõuda. alustuseks teeksin mõned märkused meie uue lähenemise kohta investeeringute osas äh, Äh, hiljuti tuli välja äh, uus äh, uuring, mis on osa investeeringute paketist ja komisjon pakub seal välja kolm põhisammast, kõik need sambad peavad koos tegutsema, koos toimima, institutsioonid peavad koostööd tegema ja samuti liikmesriigid peavad koostööd tegema selleks, et saavutada pikaajalisi tulemusi me peame strukturaalseid reforme soodustama ning äh, püüdma ka eelarve konsolideerimist äh, edasi viia. tahaksin kõiki neid kolme sammast äh, nüüd ükshaaval tutvustada. kõigepealt on meil vaja koordineeritud tegutsemist investeeringute soodustamiseks, kasvatamiseks, meil see on ka komisjoni jaoks kõige esimeseks eesmärgiks see aitab saavut-, suurendada ka majanduskasvu ning konkurentsivõimet. me näeme, et investeeringute tase on keskmiselt viiskümmend protsenti madalam kriisieelsest investeeringute tasemest kui ma kahekümne kuuendal novembril investeeringute pla-, plaani teile tutvustasin, siis pärast seda on meil koos Euroopa Investeeringute Pangaga kokku pandud ka tegevuskava, mille eesmärgiks on investeeringute, investeeringuprogrammide teostamine, kui, eriti just nendes liikmesriikides, mida majanduslangus on kõige enam, kõige raskemalt tabanud me peame kasutama finantsinstrumente kõige sobivamal äh, moel, me peame kasutama innovatsioonipoliitikat, hariduspoliitikat, äh, lairiba lahendusi, äh, kasutama kõrgtehnoloogilist, kõrgtehnoloogilisi tervishoiulahendusi. me ei saa siin äh, selgelt anda lubadusi nende projektide finantseerimiseks, praegu me peame vaatama kõiki nende majandusliku elujõulisuse valguses. Äh, meie eelmise nädala plaanis on enam kui kaks tuhat äh, näidet erinevatest projektidest, kõik need muidugi ei ole majanduslikult elujõulised kuid võin tuua mõned äh, head näited, näiteks äh, infrastruktuur ja energiaühendused äh, Poolas, Soomes, Balti riikides on üheks näiteks. selle fondi asutamiseks on meil vaja ka kaasotsustusmenetluse kaudu vastu võtta vastav õigusakt me loodame teie toetusele, et oleks võimalik see seadus, õigusakt kiiresti vastu võtta ja loodame, et see fond järgmise aasta keskel juba saab äh, tööle hakata. ja loodame ka, et Euroopa Investeeringut, Investeerimispank äh, saab ettevalmistustöödega alustada juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses ja põhimõtteliselt on investeerimispank oma nõusoleku andnud. väga palju sõltub sellest, kui palju liikmesriigid saavad panustada sellesse fondi. see uus fond on iseseisev, kuid kindlasti on tema mõju palju suurem, kui liikmesriigidki panustavad sellesse. mitmed liikmesriigid on oma sellisest kavatsusest ka märku andnud ja näe, praegu oleme ootamas konkreetseid ettepanekuid ja loodame, et homme ülemkogul äh, saame kuulda konkreetsetest lubadustest, et me ei räägi siin ainult äh, sõnadest, meil on vaja raha. mina enda poolt olen äh, väljendanud äh, enda pühendumust ning kinnipidamist nendest eesmärkidest ja see puudutab näiteks ka kasvu- ning stabiilsuspakti toimimist. kõik need projektid, nende osas otsustatakse vastavalt eh, nende omadustele ning nende väärtusele ja sellele, kuivõrd nad majanduslikult ja sotsiaalselt on elujõulised. mingeid eh, sektoriaalseid või geograafilisi eh, ettemääratusi siin ei esine me peame tagama selle, et äh, võimud, äh, ametivõimud kõikides riikides tuleksid äh, välja elujõuliste ning investeeringuid väärivate projektidega. muidugi sõltub väga palju ka partneritest, kuivõrd kiiresti on võimalik neid projekte ellu viia. kõik need jõupingutused peavad käima käsikäes konkreetsete ettepanekutega, me peame erinevad seadusandlikud regulatiivsed tõkked kõrvaldama oma turgudel. teiseks räägime me ka struktuurilistest reformidest. kui mäletate, siis ma rääkisin sellest nii-öelda kolmnurgast, ühelt poolt siis eelarve konsolideerimine, struktuurireformid Need äh, erinevad kolmnurga elemendid ei ole üksteisega vastuolus, vaid nad peavad käima käsikäes. me oleme olnud äh, pigem edukad oma kollektiivses jõupingutuses äh, e-, eelarve defitsiiti vähendada, kuid teatud liikmesriikides on need näitajad siiski veel liiga kõrged ja ka võlatase on liiga kõrge ning takistab riikidel investeerimast Euroopas. loodan, et homne ülemkogu annab komisjonile täieliku toetuse selleks, et kõiki neid investeeringut, investeerimisplaani elemente edasi viia, loodan, et ülemkogu ka kahekordistab äh, innovatiivse finants, innovatiivsete finantsinstrumentide kasutamist see tähendab tõhusamat ning äh, arukamat äh, eelarveliste vahendite kasutamist. ja muidugi jääme ootama ka parlamendi jätkuvat toetust. härra president, veel üks äh, punkt homses päevakorras on Ukraina uus valitsus valiti just reformi agenda pärast me näeme, et äh, ka tegevuskava on julge ning ambitsioonikas, me peaksime tervitama valitsuse kavatsusi äh, majandusreformidega jätkata. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad lihtsustama ja toetama Ukraina uue valitsuse tegevust, need väljakutsed, mis selle ees seisavad, on hiigelsuured. Donetski, Luhanski küsimus, viimastel, äh, viimastel päevadel me oleme näinud seal hukka vägivalda, kuid me peame tõepoolest saavutama relvarahu selleks, et äh, relvadest loobutaks ning saaks äh, tõepoolest rahuprotsessiga edasi minna. me peame tegema kõik endast sõltuva selleks, et olukorda Ida-Ukrainas stabiliseerida. me peame nõudma, et mõlemad osapooled peaksid Minski äh, kokkuleppest kinni. tegemist on, Ukraina puhul on tegemist ka pikaajaliste struktuuriliste ning makromajanduslike põhjustega, mis äh, majanduskriisi on äh, põhjustanud. me peame oma äh, makromajanduse abistamisprogrammidega edasi minema, seitsesada kuuskümmend miljonit pikaajaliste laenudena on eraldatud viimase kahe kuu jooksul ja lisaks eh, siis eh, veel kuus miljonit, eh, mis eraldati, mis eraldati suvel ning ka kui poliitiliste, poliitilised tingimused on vastavad, on võimalik neid laene ka järgmisel aastal Ukrainale eraldada. Ukrainal on vaja viisteist miljardit USA dollarit lisaks sellele, mis juba praegu on plaanitud laenudena Euroopa Liit äh, saab ainult vastavalt enda eelarvevõimalustele abistada, kuid äh, see vastav eelarve rida tegelikult äh, vähenes ja kui me täielikult kasutame kõiki oma võimalusi Ukraina suunal, siis ei ole meil mingisuguseid võimalusi teistele vajadustele vastamiseks järgnevatel aastatel. nii et me peame vähemalt Ukraina palvele vastama kahe miljardi osas, liikmesriigid peavad äh, meile võimaldama suurema paindlikkuse eelarve osas. Äh, valitsuse üheks kõige olulisemas, olulisemaks äh, ülesandeks on varustatus energeetikaga tagada tulevaks talveks. miljon kuupmeetrit gaasi, selle osas on kokku lepitud äh, detsembri alguses. loodame, et kokkuleppe rakendamine jätkub. ja loodame, et gaasiga varustatus jätkub jaanuaris, veebruaris, nii nagu ette nähtud. Need olid need põhipunktid, mille osas ma tahtsin teile teavet anda ja siis näeme ülemkogul ning hiljem, millist vastutus, vastutust siis üles näitavad liikmesriikide juhid. suur tänu, härra Juncker. Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna fraktsiooni esimees härra Veeber, palun. austatud parlamendi president, komisjoni president, nõukogu esindaja austatud kolleegid, me oleme advendi ajal, on jõulueelne aeg ja on aeg väljendada oma soove. kõigepealt eh, tahaksin ma ülemkogule mõeldes soovida, et me jätaksime selja taha selle kasinuse ja paindlikkuse debati, neid äh, lahinguid me peame siin juba kuid ja aastaid. komisjoni president Jean-Claude Juncker on teinud äh, ettepaneku sellest debatist üle saada, kaugemale liikuda. president äh, katkestab äh, kõneleja ja ütleb, et on äh, mõningaid tõlkeprobleeme ka itaalia keelde. ootame hetke. ja ma küsin nüüd, et kas tõlge itaalia keelde toimib, kas Itaalia kiin, kabiin on hakkamas ja härra Weber, jätkake niisiis, investeerimispakett. Jean-Claude Juncker äh, esitas äh, uue meetodi, mitte et me teeksime rohkem, äh, võtaksime rohkem võlgu, vaid me mobiliseerime erakapitali. Euroopa teeb siis seda, mida me saame endale lubada, nüüd on see teema nõukogu laual ja me nõuame toetust, meil on vaja seda investeerimispaketti. riiklik tasand peab andma oma panuse. oleks hea, kui võimalikult paljud riigid lubaksid juba lähipäevil oma panust anda ja ka oma riigile Saksamaale ma ütlen, et oleks hea, kui Saksamaa toetaks investeerimispaketti. see oleks äh, õige samm, et tuua endaga kaasa dünaamikat ja mis puudutab siin äh, projekti taotlusi, siis on väga hea, kui äh, otsustab Euroopa Investeerimispank osad äh, projektid, mis on seni esindatud, on pigem soovnimekiri, mitte prioriteetide nimekiri ja seetõttu peaks EIB otsustama. teiseks, kolleegid, need, kes äh, tahavad rohkem paindlikkust, need, kes tahavad rohkem aega, ütlevad, et äh, Prantsusmaal ja Itaalial tuleks anda rohkem aega kuni märtsini, et nad saaksid äh, teha reforme, et äh, need äh, saaksid struktuurireformid läbi viia ja ka siin on komisjoni president tulnud neile vastu, ulatanud abikäe. Euroopa Liidu suuruselt teine riik, Prantsusmaa, valmistab meile muret nüüd räägitakse sellest, et äh, notaritele teha mõningad erandid, et mõnel pühapäeval võib-olla mõnes turismipiirkonnas avada poed, et turistid saaksid äh, sisseoste teha, siis noh, need ei ole ju struktuurireformid ometi, mis Euroopa suuruselt teise majanduse, äh, viiksid majanduskasvu rööbastele ja tuleks siis toime globaliseerumisega, aga ilma tugeva Prantsusmaata Euroopal tulevikku ei ole nii et äh, kolleegid, siinkohal äh, viitan ka Troika diskussioonidele Kreeka teemal. kui vaadata, mida nüüd äh, nõutakse Kreekalt, riigilt, kes on väga palju teinud, kes on väga palju ohvreid toonud, seal hulgas ka Itaalia ja Prantsusmaa rahandusministri toetusel see, mida me nõuame Kreetalt, Kreekalt ja see, mida me nõuame Prantsusmaalt, need on väga erinevad nõudmised, tekib küsimus, et kas me suhtume võrdselt, õiglaselt riikidesse ja seetõttu peaks Euroopa Komisjon siin ka vastavalt reageerima. kui Prantsusmaa viiks läbi oma struktuurireformid ja Saksamaa eraldaks äh, vastavad rahad äh, paketti, siis oleks äh, astutud suur samm edasi. ma tahaksin nüüd öelda komisjoni tööprogrammi kohta, et äh, Rahvapartei äh, toetab Franz Timmermansi, et me peaksime keskenduma äh, kõige olulisematele ülesannetele. sotsiaaldemokraat Franz Timmermans omab meie täielikku toetust ja ma tahaksin öelda, et kui me räägime maksustamisest, mis oli sotsiaaldemokraatide seas vastuoluline teema, siis meie arvates on komisjon esitanud äh, tõesti väga hea ettepaneku ja me usaldame siinkohal äh, sotsiaaldemokraadist volinikku Moskovitšit ja loodetavasti sotsiaaldemokraadid ise ka usaldavad äh, Moskovitšit nii palju, kui meie seda teeme. ja nüüd TTIP väga oluline on, et pärast Austraalia ja ameeriklastega läbirääkimist liigutakse edasi maailm ei oota, kuni meie siin sisemiselt asjades kokku lepime. me tahame tegutseda, edasi liikuda ja osaleda aktiivselt maailmamajanduses, seega me tervitame, et nõukogu on võtnud ka vastavad kohustused. lõpetuseks eh, punkt, eh, mis eh, meid äh, kõige rohkem huvitab, kui äh, vaadata aktuaalseid arenguid, olukord Ukrainas ja Venemaal. Ukraina kohta juba president ütles äh, piisavalt, mina ütleksin üht-teist Venemaa kohta. Venemaa keskpank on tõstnud intressimäära kuuelt seitsmeteistkümnele protsendile, see investeeri-, see intressimäär toob endaga kaasa selle, et riigisiseseid investeeringuid praktiliselt ei toimu, rubla natukene stabiliseerus eile, aga endiselt lange-, sanktsioonid mõjuvad, võib öelda, aga me ei rõõmusta selle üle. loodetavasti see areng teeb Moskvale ja Putinile selgeks, et see tee, mida nad on valinud, on vale vee, äh, vale tee, vale tee Venemaa jaoks. me loodame, et need äh, arengud äh, teevad selgeks, et äh, Euroopa endiselt on valmis ulatama käe, on valmis partnerluseks äh, Euroopaga ja loodetavasti äh, Venemaa pöördub tagasi rahvusvahelise õiguse austamise juurde ja siis on ka sanktsioonid üleliigsed, aitäh. väga palju sinise kaardi küsimusi soovitakse teile esitada. kõigepealt äh, proua Peres, te soovite esitada küsimuse härra Weberile, kui ta on nõus sellele vastama. aitäh, härra president, härra Weber, te räägite äh, siin äh, võrdsusest ja ma olen täiesti nõus sellega, kuid mida nende reformi nõudmistega selliste riikide osas, mida te ka väga hästi teate, näiteks pühapäeval töötamine, naiste tööhõive ja mida te vastaksite Mario Draghile, kui äh, ta räägib äh, sellest, et need, kellel on eelarve ülejääk, et nad aitaksid neid, kes äh, on praegu hädas Euroopa Liidus? kolleeg Perez, mul on ülevaade Rahvapartei valitsustes Euroopa Liidus, nad on viimastel aastatel struktuurireformid läbi viinud, näiteks Valdis Dombrovskis äh, Lätis, kolleeg Iirimaal, Kreekas, Portugalis ja see on toonud äh, kaasa rasked äh, koormad inimestele, aga kui nüüd vaadata Euroopa majanduskasvu määrasid, siis te saate täheldada, et need riigid, kellel oli julgust reformideks Äh, need on Euroopa kasvumootorid ja seetõttu on see küsimus praktiliselt mõttetu. Need, kes võitlevad vaesuse vastu, nendel on äh, julgus investeerida struktuurireformidesse, nemad viivad oma riigid äh, tulevikku ja selle seisukoha juurde me jääme. nüüd Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel saab sõna esimees härra Pitella, palun aitäh, härra president! täna on seitsmeteistkümnes detsember ja meil on põhjust tähistamiseks. neli aastat tagasi, aastal kaks tuhat kümme, üks noor tuneeslane Mohammed Bouazizi pani ennast põlema. sellest sai alguse Araabia kevad. ta oli kahekümne kuue aastane. ta oli kaotanud töö kui sa kaotad töö, siis sa ei kaota mitte ainult sissetulekut, sa kaotad oma väärikuse, põhjuse, miks sa üldse elad. sellepärast, et töö annab meie elule sisu. Euroopas kaotab iga tund sada inimest töökoha. terve põlvkond tuuakse ohvriks. me ei saa siin silmi kinni panna sellele me peame kas kiiresti reageerima või siis tabab meid meeleheide ja viha nende poolt, kellel ei ole enam midagi kaotada. Euroopa kannatab. lugupeetud härra Delavedova, sellest tuleb rääkida homme ülekogul. Teie sõnavõtt näitab, et te olete liikumas õiges suunas, investeeringute kava viib meid õiges suunas, härra president. ja me hindame väga seda kava, me hindame teie kavatsusi. väga oluline on, et meil oleks Euroopa Investeeringute Fond. Manfred, see ongi tõeline prioriteet. ärme mõel-, ärme mõelgem number, numbritele, arvedele, arvudele, arvetele, me peame mõtlema inimestele, kes kannatavad kuidas neid aidata, meil on vaja investeeringuid, majanduskasvu, jätkusuutki, jätkusuutlikku arengut ja töökohti. aga see plaan tuleb ellu viia kiiresti. eesmärgid peavad olema selged. peame investeerima ennekõike nendesse sektoritesse, mis on kõige suuremas ohus vastus Lima konverentsile kliimamuutused, me astume liiga väikeste sammudega edasi, me peame rahastama projekte, mis aitavad üle minna uutele energiaallikate kasutamisele Euroopas, me peame säästlikult ressursse kasutama ja siin on vaja kõikide liikmesriikide tuge. me peame ka liikmesriike toetama, et nad oma ressursse mõistlikult kasutaks me peame neutraliseerima liikmesriikide panused sinna fondi. ja me peame avama arutelu ka kaas, liikmesriikide kaasfinantseerimise neutraliseerimise nende projektide osas, mis rahastatakse investeerimisfondist. ja investeeringute kava raames võikski rääkida algatustest ja tunnustada neid liikmesriike, kes on võtnud endale need kohustused investeeringute kava raames. sellisel juhul on teil ka parlamendi toetus, me ei jäta teid üksinda. me toetame Euroopa Komisjoni ja ei luba Euroopa Komisjoni nõrgestada, nii nagu paljud seda tahavad, olgu nad siis siin saalis või sellest väljaspool, aga ka teie ei tohi meid üksi jätta. parlamenti tuleb pidevalt kaasata Euroopa strateegiafondi väljatöötamisel, selle rakendamisel ja selle haldamisel. ülemkogul tuleb rääkida Euroopast, mis kannatab, nagu ma ütlesin aga samas ei ole vastuvõetav, et praegune olukord seda ei võeta arvesse komisjoni uues tööprogrammis, kust me leiame ressursid selleks, et äh, luua uusi töökohti. me ei tegele piisavalt tõsiselt maksupettustega, me kaotame miljardeid, kuna maksud jäävad maksmata süüdi on selles need ettevõtted, kes ei maksa makse, need valgekraed, kes pigistavad silma kinni maksudest kõrvalehoidmise puhul. lugupeetud härra Delavedova, sellega tuleb tegeleda, see tuleb panna komisjoni tööprogrammi sisse, me küsisime, et sinna, me palusime, et sinna pandaks vastavad meetmed, härra Timmermans, Jean-Claude Juncker, kolleeg Moskovitši härra Veber, teie ütlesite jah, parem eh, tõstsite esile Moskovitsi head panust, aga parem hilja kui mitte kunagi. siin tuleb astuda siiski, ma peaaegu olen lõpetanud, president Juncker, algus on hea, aga selleks, et see algus oleks tõesti hea, et sellest ka midagi tuleks, tuleb ka tõsiselt vaeva näha ja tööd teha, aitäh! <clears throat> härra Pitella, kolleeg äh, Julia Moll soovib teile esitada küsimuse. palun presidente allora vorrei rivolgermi al mio sooviksin tõesti esitada küsimuse kolleeg Pitella käest. Te ütlesite, et me peame küsima rohkem raha avalikust sektorist. kuidas sellele reageerivad meie enda poliitikud? kelle käest peab raha küsima, kas Euroopalt, äh, Itaalialt, maksumaksjad näevad vaeva selleks, et äh, teenida raha, maksta makste. Teie enda partei on varastanud miljoneid Veneetsias, Milano EXPO, te varastate raha inimestelt, te varastate raha pagulastelt ja nüüd ütlete, et on vaja raha juurde, häbi teile hea kolleeg, teie sõnavõtt räägib iseenese eest, ma ei hakka seda väga kommenteerima. Te viskate mulle pori näkku sellega te disinformeerite meie valijaid, kes on varastanud, peab selle eest ka vastust andma, me peame selle pahe vastu kõik ühiselt äh, võitlema. meie partei on äh, võidelnud korruptsiooni vastu, maffia vastu, kuritegevuse vastu, meie näeme vaeva selleks, et tehtaks tõesti head poliitikat. me teeme kõik, et investeeritaks majanduskasvu ja töökohtade loomisse. suur tänu. järgmisena saab sõna ECR fraktsiooni nimel esimees Kamal Äh, suur tänu, president. meie ECR fraktsioonis tervitame seda, et ülemkogul esitatakse õiged küsimused. kõigepealt, äh, kuidas tuua investeeringud Euroopasse, teiseks, kuidas tagada, et me toetame neid äh, Ukrainas, kes usuvad oma riigi enesemääramisõigusest, sellest räägime Poola kolleeg hiljem me tervitame ettepanekuid investeerimisfondi teemal, me ei tervita küll äh, sisu, aga me saame alustada arutelu, me räägime siin äh, kolmesajast miljardist äh, eurost, täpsemalt äh, sellest, kuidas triljonit eurot eraraha investeerida nii, et luua öö, töökohti ja tagada majanduskasv. loomulikult tuleb vastata küsimustele, et kuidas investeerimisfond valib ja prioritiseerib projekte, nagu Manfred Veder küsis, kuidas fond võimendab öö, eraraha, kuidas öö, tagatakse see, et kasum ei läheks erasektorisse ja kahjum avalikku sektorisse. igal juhul meil tuleb asuda tegudele me soovime ju luua Euroopa-ülese kapitaliteenuste ja kaupade turu aga mitte üheski selles vallas ei ole me tööd veel lõpule viinud. lõpetuseks, kapitali ühtses turus me ei ole tegevust praktiliselt veel alustanudki, aga rääkigem kapitaliturgude liidust. Äh, meil ei ole vaja regulatiivset liitu, vaid meil on vaja avatud äh, läbipaistvat, hästi toimivat kapitaliliitu, nii et ettevõtted ei sõltuks nii palju pankadest. meil tuleb äh, võtta ära takistused erainvesteeringuks üle kogu Euroopa Liidu. mitte ainult infrastruktuuriprojektidesse ei ole vaja investeerida, vaid äh, ka VKE-d ja muud ettevõtjad peaksid saama parem võimaluse investeerida toodetesse ja teenustesse riskikapital äh, on alakasutatud Euroopa Liidus, miks? toon teile näite on äh, veebilehekülg äh, kivor.org, kus äh, on võimalik leida investeerijaid, laenuandjaid ja ka mina olen seal osalenud ma olen laenanud äh, raha arenguriikidele, äh, sealsetele ettevõtetele, aga ma ei saa laenata raha selle ettevõtte või selle veebilehe kaudu Euroopas. ma ei saa seda äh, pakkuda niimoodi välja. raha on tegelikult olemas, aga meil on vaja tahet, et takistused kõrvaldada nii et äh, kui me võtame ära need äh, takistused konkurentsile ja erasektori rahale, siis me saame edasi liikuda, need peavad olema osaks laiemast majandusprogrammist nõukogu äh, toonitas üle, et keskendutakse energiaalastele väljakutsetele, digitaalsele ühtsele turule, räägiti kahepoolsetest kaubanduskokkulepetest ja kõikidest nendest küsimustest ja meie fraktsioon on kõikidel nendel teemadel loonud töörühmad, et tulla välja omapoolsete ettepanekutega. me teeme teiega koostööd, pakume välja omi ideid, aga on mõttetu, et Euroopa juhid tulevad Brüsselisse kokku ja räägivad siin äh, konkurentsist, erainvesteeringutest ja siis lähevad tagasi oma pealinnadesse ja ei suuda võtta vastu neid karme otsuseid, mis on ülivajalikud. paljud struktuurireformid ei ole populaarsed ja me teame, et sissejuurdunud äh, huvide esindajad on nende vastu, aga mitte mingisugust muud võimalust ei ole. Äh, minu koduriigis meil on kombeks äh, võta vastu uusaasta lubadusi, minu uusaasta lubadus oleks rohkem trenni teha, aga ma arvan, et ka riigid peaksid andma uusaasta lubadused vähendada bürokraatiat, vähendada takistusi, nii et ettevõtted saaksid luua rohkem töökohti ja loodetavasti kaks tuhat viisteist on see aasta, kui me saame Euroopa Liidu uuesti toimima. head uut aastat kõigile! härra Kamal, härra Coburn soovib teile küsimuse esitada. Äh, palun, härra Coburn. härra Kamal, kas te olete minuga nõus, et kõige tugevamad riigid Euroopas on need, kes ei ole liidu liikmed ja kes praktiseerivad ettevõtlikku kapitalismi? see on võib-olla uus kontseptsioon siin kojas miks Euroopa Liit ei ürita teha äri. valitsused ei loo töökohti, ettevõtted loovad neid. ja kuna Euroopa Liit sellest aru ei saa, siis härra Kamal, kas poleks mitte parem Euroopa Liidust lahkuda? härra Coburn. tuleb öelda, et kõigepealt äh, ma juba mõtlesin, et no mis küsimus sealt tuleb ja mind ei üllatanud see küsimus, kas kedagi üllatas see küsimus? ausalt öeldes. esimene küsimus, mis te küsisite, härra Coburn, seisnes selles, miks eurotsoonist väljas olevad riigid äh, saavad rohkem äh, investeeringuid. ma tean, et te olete minu varasemate kõnede suur austaja ja oma varasemas kõnes ma just sellele tähelepanu juhtisin, Eurotsoon peab aru saama, miks äh, Eurotsooni väliselt äh, on, välised riigid saavad rohkem investeeringuid. järgmisena härra Verhofstadt liberaalide fraktsiooni nimel. aitäh, härra president, ma tahtsin sõna võtta juttu suunata eelkõige nõukogule, mitte niivõrd komisjonile. komisjon on juba oma ambitsioonika töökavaga välja tulnud, kuid nüüd on meil vaja ka ambitsioonikat vastust nõukogult neljapäeval ja reedel ja pean ütlema teile, härra Delavidova, ma olen näinud järelduste ähm, mustandit ja kui need on nüüd tõepoolest homse ja ülehomse kohtumise järel, järeldused, äh, siis äh, need on täiesti nullilähedased. paljud äh, tundub, et Euroopa Nõukogus, Euroopa Liidu Nõukogus isegi ei tea, et Euroopas mingi kriis on olnud. muudkui aga kutsume üles ja, ja seda ja toda aga mina tahaksin siiski täpsemalt äh, näha, millised on need võtmetähtsusega otsused äh, terves reas küsimustes, mis aitavad komisjonil edasi minna nende ambitsioonika töökavaga. mul on siin seitse omapoolset ettepanekut. kõigepealt kahekümne kaheksa riigiga otsustama, kuidas äh, tagatiste süsteemi paika panna, võib-olla kunagi tulevikus, võib-olla järgmisel aastal. kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad konkreetselt otsustama eh, garantiide süsteemi osas. selleks ei pea öö, eh, muutma ka stabiilsuspakti, seda võib ka praeguste reeglite järgi teha. kuidas nüüd siis seda teha riiklikul eh, tasandil? tegemist ei ole siin mitte ainult institutsionaalsete investeerijatega, vaid ka kodanikel oleks võimalik äh, sinna fondi investeerida. kolmandaks, peame ka tingimuslikkuse osas otsustama. peame juba homme otsustama, et äh, esimesed investeeringud lähevad nendesse riikidesse, kes tõepoolest ka positiivseid struktuurireforme läbi viivad. neljandaks telekomide pakett. Te räägite sellest, jah, nüüd hakkame kriisist välja liikuma, eh, püüame teha seda ja toda, kuid telekomide pakett on suurepärane võimalus selle tegemiseks ja tundub, et te astute ainult samme tagasi selles osas. ei ole eh, roamingu tasudest loobutud, eh, võrguneutraalsusest ei ole siin juttugi ja ka spektripoliitikast ei ole siin sõnagi see pakett on juba enam kui aasta aega teie laua peal olnud selleks, et digitaalne turg tõepoolest Euroopas reaalsuseks saaks. viiendaks peab äh, otsustama ka teise paketi osas, mis puudutab digitaalset turgu, meil on vaja ühte konkreetset äh, reguleerivat äh, asutust. pooled Euroopa Liidu riikidest ei saa Spotify'd, Netflixi kasutada, sest meil ei ole ühte regulatiivset asutust, ühte autoriõiguse režiimi järgmiseks e, peaks ka energia, energeetika osas e, konkreetseid otsuseid e, langetama, et ka meie saaksime oma seadusandlikku tööd teha. tundub, et härra Kamal on nüüd lõpuks ühen-, ühinenud Euroopa Liidu eelised enda jaoks avastanud, räägib kapitaliturgudest, meil ei ole, meil ei ole praegu ühte eluasemelaenu äh, ühte kapitaliturgu, kui inimesel on vara ühes riigis, siis ei saa seda kasutada teises riigis näiteks laenu taotlemiseks finantsinstitutsioonist. see on midagi, mida me, millega me peame täna tegema, mitte nende mõttetute võltsjäreldustega, mida me alati näeme pärast ülemkogusid kui me näeme, kuivõrd sügav on see kriis, kuivõrd vähe on investeeringuid, mm, pärast kriisi puhkemist kahe tuhande kaheksandal aastal siis mina ootaksin nõukogult mitte ainult itaalia eesistujalt kõigilt kahekümne kaheksandalt liikmesriigilt, et nüüd esimest korda ajaloos äh, võetaks vastu kindlad, kindlakäelised otsused selleks, et siit kriisist lõpuks ka välja tulla Euroopa Liidus, see on teie ülesanne ja minu palve teile on on see, et te levitaksite seda võtmetähtsusega sõnumit, kui te oma sõnavõttu homme alustate. aitäh! härra Hopf, äh, teil on äh, küsimus äh, kolleeg von Storchilt. härra Verhofstadt, te olete liberaalide fraktsiooni esimees siin parlamendis. kas te võiksite mulle seletada, miks te kutsuda riigiabi investeerimisprogrammi nagu riigid peaksid looma töökohti, mitte ettevõtted, see kolmsada viisteist miljardit eurot, miks Euroopa Liit ja riigid peaksid otsustama, miks riigid peaksid tagama seda raha öö, sest erasektori jaoks on risk liiga kõrge. miks teie niinimetatud liberaalina leiate, et riik on lahendus? It... minu ettepanekus ei ole siin mitte riigi raha, vaid eraisikute raha, mida investeeritakse nendesse projektidesse. ei saanud siis komisjoni ettepanekust arugi. see, mida teeb Euroopa Investeerimispank või see, mida teevad liikmesriigid, see on lihtsalt äh, garantiide andmine. see on ainuke asi, mida on ka vaja, kõik äh, nii institutsionaalsed äh, investorid kui ka eraisikud peavad otsustama, et soovitakse selles äh, suunas liikuda selleks, et kriisist välja tulla, tegemist ei ole ainult eelarveliste vahenditega, ma täiesti selgelt rääkisin ka eravahenditest siin. suur tänu, äh, nüüd äh, Ühendatud Vasakpoolsete nimel esinejana Zimmer, palun. suur tänu, ka mina tahaksin kõigepealt pöörduda nõukogu poole, minu jaoks tõusetub küsimus, et äh, mida nüüd äh, rahandusministrite kohtumisel äh, muudeti, milliseid edusamme on, vaadates nüüd ülemkogule? kas äh, valitsuste esindajad on tõesti valmis jätkusuutlikke investeeringuid tugevale finantsalusele panema, kas nad on valmis panema paika prioriteedid investeeringute vallas, minu meelest mitte. ja tundub, et äh, kui härra Juncker äh, asus kandideerima komisjoni presidendiks, siis ta tutvustas programmi, mis äh, pidi tagama sotsiaalse, äh, keskkonnasõbraliku, jätkusuutliku arengu liikmesriikides. minul on mulje, et proua von Storch küll ei saanud aru investeerimisprogrammi sisust, selles osas on teil täiesti õigus, härra Verhofstadt, aga on absurdne, et äh, olgugi, et ta ei saanud äh, sisust aru, tabas ta siiski naelapea pihta, kui ta ütles, et äh, kõik tuleks teha erasektori poolt ja ei peaks olema suuri avalike sektori investeeringuid. mina olen selle vastu, et neid äh, suuri investeeringuid äh, ei plaanita teha avaliku sektori rahaga, nagu see programm ette näeb. ja nüüd ma esitan teile kõigile küsimuse, et äh, kas te usaldate tõesti valitsusjuhte nii võrd kõrgel määral, et äh, valitsusjuhid ei tule siin äh, välja mingite vanemate projektidega ja ei esitle neid uute pähega, meie Saksamaa rahandusminister äh, Gabriel on ju äh, avalikult öelnud, et tema jaoks see kõik meenutab üldsegi mingit voodood. nii et ähm, me teame et äh, on ette nähtud äh, ka teatav äh, elimineerimisnimekiri ja ma tahaksin teada, et kuidas mõjutab investeerimisplaane näiteks see, kuidas plaanitakse vähendada teatavaid keskkonnastandardeid sellised arutelud on meil siin käimas, ma mõtlen siin programmidele Clean Air näiteks. kas kõik, äh, kes siin istuvad, saavad aru, et äh, see nii-öelda elimineerimisnimekiri toob endaga kaasa selle, et tuleb vähendada sotsiaalseid standardeid, keskkonnastandardeid ja muud ja keegi ei äh, oska vastata küsimusele, et äh, miks äh, nende projektide jaoks ei ole leitud juba eraraha, mida nüüd siin äh, soovitakse algatada, aitäh. suur tänu. proua Zimmer, kolleeg von Storch sooviks teile küsimuse esitada frau abgeordnete storch scheint ja ein erhöhtes interesse kolleeg äh, von storch soovib tõesti täna oma teadmisi presenteerida nii et olgu tal see võimalus proua storch kas te soovite esitada küsimuse või mitte ma ei saanud aru, kas te ütlesite jaa või mitte, te natukene vist kahtlesite. võib-olla teie päris hästi ei ole aru saanud sellest, äh, kuidas see investeerimisprogramm toimib ja härra Verhofstadt ka mitte on vaja kakskümmend üks miljardit avaliku sektori raha, mis peaks garanteerima erasektori äh, investeerimishuvi. tundub, et erasektor ei taha investeerida või nad on liiga äh, laisad või nad ei ole huvitatud raha teenimisest. kuidas te seletate äh, seda, et tuleb kõigepealt kakskümmend üks miljardit avaliku sektori raha investeerida, et üldse erasektor tuleks ja hakkaks investeerima, kus siin see loogika on? austatud äh, von Storch, see küsimus esitage palun härra Junckerile, mitte mulle. fraktsioon. suur tänu ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel esinaine proua Harms, palun. hüppaksin siin äh, paar kõnevooru tagasi ja tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles härra Verhofstadt. lugesin ähm, resolutsiooni ja kui nüüd äh, Donald Tusk asub ametisse, siis mulle tundub, et äh, seda kõike tehakse suhteliselt äh, aralt, ei õpita viimase aja poliitilistest õppetundidest ja tundub, et nõukogus ei ole valmidust, et äh, euro stabiilseks muuta, et kriisist tõesti välja tulla, et kasutada kõiki meetmeid, mida oleks võimalik kasutada, et Euroopa majanduspoliitika integreerida. ilma ühtse tugeva majanduspoliitikata ei õnnestu meil eurot pikaajaliselt äh, stabiilsena hoida, ma ei tea, äh, mis te selles vallas teete, ma tean, et nõukogus eksisteerib arvamus, et äh, kodanike ees ei juleta neid ideid esindada, aga kuidas siis tulla toime usalduse kadumisega Euroopas, võtkem näiteks Luksemburgi lekete skandaali Äh, selle skandaali järeldused nõukogu äh, peaks selgelt ütlema, et suurettevõtted peaks makse maksma seal, kus nad äh, kasumit teenivad. sellega oleks võimalik kiiresti tagasi saada Euroopa kodanike usaldus. daamid ja härrad, kui ma loen seda lühikest nõukogu resolutsiooni ja vaatan seda investeeringute nimekirja, mis on äh, kasvanud äh, mitme kvelle kataloogi äh, suuruseks, siis mulle tundub, et vabakaubandust tahetakse sisse tuua sotsiaalstandardite vähendamise, keskkonnastandardite vähendamise kaudu ja soovitakse suurprojektide kaudu siis äh, tagada stabiilset tööhõivet. ma ei usu, et see niimoodi toimib. härra Juncker ja härra Timmermans on äh, silmitsi suurte väljakutsetega. see nimekiri on tõesti meeletult pikk ja härra Timmermans, teie, kes te olete tuntud öö, äh, oma öö, elimineerimisoskuste poolest äh, valige tõesti välja sellised äh, projektid, mis on panustanud jätkusuutlikkusele ja kindlasti tuleks välja jätta tuumaenergia sektor, mis juba nelikümmend aastat pole konkurentsivõimeline, nendele küll ei tohiks siin mingisuguseid äh, investeeringuid eraldada. kogu investeerimisplaani varjutavad ka projektid, äh, mis on pärit äh, minevikust, äh, nüüd Venemaast nõukogu dokumendis ei peaks me rääkima mitte Ukrainast, vaid me peaksime rääkima tugevast kriisist Euroopa ja Venemaa vahel mida on näidanud äh, viimaste päevade äh, arengud, mitte ainult meie ei sõltu äh, Venemaast äh, impordist äh, vaid Venemaa sõltub meist tugevalt, sellepärast et kõik on võrgustunud, kõik on omavahel seotud ja kõik, mis Euroopa on praegu vastu võtnud Venemaa suunas, on õige ja me ei tohiks kindlasti lasta ennast Moskva poolt teisele teele mõjutada. proua Harms kolleeg äh, Average soovib teile esitada küsimuse, palun. Herr Etheridge, das ist der Herr, der da steht. Äh, good morning. palun, härra Average. tere hommikust, äh, häid jõule. Te ütlesite, et ei soovi tuumaenergia subsideerimist, kas te olete minuga nõus, et äh, kõik äh, need äh, energia tootmise viisid, mis on nii äh, ebatõhusad, nagu näiteks tuulegeneraatorid, et võib-olla me peaksime need ka siis kõrvale jätma ja keskenduma ainult sellele, mis tõesti toimib ja kus kasumit saab. kui nüüd Ühendkuningriigis usutaks tuumaenergia konkurentsivõimesse, siis ei äh, soovitaks nendele projektidele otsetoetusi ja teiseks äh, surutaks äh, läbi kindel garanteeritud hind elektrile, mis oleks investeerimiskindel ja siis oleks võimalik äh, saavutada ka selline hind äh, tuuleenergiale, nagu Saksamaal on. ja nüüd äh, FDD fraktsiooni nimel härra Natlal. suur tänu, härra president. kui ma vaatan meie päevakava ja ülemkogu päevakava, siis on ikka needsamad vanad teemad, majanduskasv, töökohad, kogu aeg räägitakse ühte ja sama asja, aga midagi ei juhtu. Hispaania ikka üle viiekümne protsendi noori töötuid, Prantsuse majandus langeb ja Euroopa tuleb euroalast välja saada selleks, et nende majandusega midagi positiivset juhtuks. ja tund-, kui kuulate tavalisi inimesi, siis äh, kõik need hüüdlaused ei muuda mitte midagi, härra Junckeri investeerimiskava kakskümmend üks miljardit eurot kasvas kolmesaja viieteistkümneks miljardiks euroks. mulle tuleb üks Pogue'i laul meelde, Fairy Tale in New York, sellepärast et see, mida me täna siin näeme, on muinasjutt Strasbourgis. härra Juncker, ma tean, et teile meeldib äh, väike alkohol ja sigaretid, aga tuleme, teile meeldib ka hobuste võiduajamisi vaadata. Teie investeeringute kava tundubki, nagu te oleksite panustanud hobusele ja loodate sealt teenida. mulle tundub, et äh, te vaatate Euroopat nagu see oleks hobuste võiduajamine ja loodate ühe euro eest teenida viisteist. loodate, et teie hobune võidab, see on unistus. see on superfantaasia, sellel ei ole reaalsusega mingit pistmist. härra Juncker, teie investeeringute kava on majandusunelm, mis põhineb fantaasial, kui te vaatate prognoose mida te nimetate, et nad on tõsised, põhinevad ajaloolisel kogemusel, aga me ei usu teid, sellepärast et kümme aastat tagasi ütlesid ka eurokraadid, et euroga saame tööhõive, uued töökohad ja majanduskasvu. kahjuks mulle tundub, et Euroopa Liit ei võida teie investeeringute kavast aga soovin teile kõigile häid jõule. kolleeg Natal, kolleeg Jaakonsaari soovib teile küsimust esitada, kas te soovite vastata sellele? palun, proua Jaakonsaari. austatud president, kolleeg väitis, et äh, komisjoni ettepanekud ja investeerimisprogramm on selline nagu äh, varasemalt, aga teie kõne meenutas tegelikult äh, selliseid kõnesid, mida me oleme kuulnud teie fraktsiooni nimel siin, halb huumor ja investeerimisprogrammi võrdsustamine hobuste võiduajamisega natukene uuem muidugi teie fraktsioon on, üks täht on tulnud teie fraktsiooni nimesse juurde. ka te olete süstemaatiliselt põhimõtteliselt äh, kõikide äh, alternatiivide vastu ja mis on siis teie äh, retsept nii-öelda? mõnikord, kui panustatakse hobustele, siis mõnikord inimesed võidavad, aga siin tundub, keegi ei võida mitte kunagi alternatiiv on vaba demokraatlik Euroopa, mis koosneb liikmesriikidest, kes langetavad ise otsused. see ei tohiks olla täiesti ebademokraatlik organisatsioon, kus otsuseid langetab ainult Euroopa Komisjon, salaja, referendumite tulemusi ei vaadata, meie tahame demokraatiat, vabadust ja seetõttu oleme meie Euroopa inimeste häälekandja sõna saab fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra de graaf palun. de heer juncker komt met een plan om de groei van de eu te bevorderen. dit ülemkogu üheks eesmärgiks on majanduskasvu soodustamine euroopa liidus see tähendab äh, seda, et äh, Hollandi kodanikke järjekordselt röövitakse selleks, et panna ühisesse patta miljoneid äh, eurosid me räägime siin näiteks müratõkete äh, rajamisest kuskile teistesse liikmesriikidesse ja nii edasi. härra Juncker äh, on äh, olnud ka ise Luksemburgi peaministriks, me näeme, et ka Luksemburg peab panustama teiste riikide arengusse me näeme, et äh, me, kas, härra Juncker, kas on ette näha ka mingisuguseid äh, maksusoodustusi ettevõtetele? me näeme, et majand-, vahed äh, riikide majanduste vahel on siiski liiga suured ja nende vahed, need vahed maksavad kinni kodanikud. näeme, et sotsiaalkaitse üha väheneb ja kasvuplaani asemel, kasvuplaani arutamise asemel peaksime me pigem rääkima rahvusliku suveräänsuse taastamisest, et iga riik saaks ise oma jõukust kasvatada, valida vahendeid, mis tobi-, sobivad selle riigi majandusele. ja nii on meil võimalik ise juhtida ka seda, kuidas ohustavat džihaadi elementi vältida oma riikides, aitäh! suur tänu, nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Krustet. aitäh, härra president. see äh, tippkohtumine on Euroopa majanduse taaskäivitamise jaoks keskse tähtsusega, Euroopa rahvas, äh, rahvad on juba piisavalt äh, kannatanud, nad ei usu enam tulevikku ja nõukogu eesistuja Äh, sõnavõtt ei veennud mind kuidagi, et oleks võimalik olukorda ka sellel tippkohtumisel äh, muuta. ei ole piisavalt ambitsioonikust edasiliikumiseks, ei ole ka solidaarsuse äh, vaimu näha me näeme, et tõepoolest on kätte jõudnud aeg tegudeni jõuda. investeerimisplaan strateegilised investeeringud äh, komisjoni poolt välja pakutud äh, plaan see on siin olemas meil laua peal ja nüüd on meil äh, meie ülesandeks see võimalikult kiiresti ellu rakendada ei ole võimalik jätkusuutlikku majanduskasvu saavutada ilma öö, majandusliku stabiilsuseta me peame stimuleerima erakapitali öö, käivitumist komisjon ning nõukogu peavad öö, kinni pidama stabiilsus ning kasvupaketist, sest tõeline majanduskasv ei ole võimalik ilma selleta, kui liikmesriigid lõpuks julgeksid ette võtta vajalikud struktuursed reformid. kõik peavad oma öö, rahva ees vastutust kandma me näeme, et praegu paistavad Euroopa riikide juhid silma vaid argusega mul on äh, hea meel, et äh, nüüd on meil olemas äh, uus lähenemine komisjoni töökava näol, seal on vähem bürokraatiat, rohkem fookust konkreetsetele eesmärkidele ja meil on võimalik midagi muuta ainult siis, kui usaldus Euroopa Liidu vahele uuesti, Euroopa Liidu vastu uuesti taastatakse ma tahaksin veel äh, öelda paar sõna ka Ukraina olukorra kohta. jah, tõepoolest olukord on tõsine, me peame Ukrainat toetama, kuid äh, me näeme, et äh, selline piitsa meetod ei ole meid siiani teeninud suhetes meie suure partneriga ehk Venemaaga suheldes. me peame väga selgete ambitsioonikate eesmärkidega välja tulema äh, ja igaüks liikmesriikidest peab ka endale vastutuse võtma, nagu ütles härra Juncker. aitäh, härra president. komisjoni president, nõukogu president kuna eelmine kõneleja läks üle aja, siis läheme järgmise küsim-, kõneleja juurde. sooviksin juhtida teie tähelepanu mõningatele punktidele, mis paljude arvates on ülemkogu raames väike pisidetail, Ebola viirus nimelt. Ebola viirus ei ole väike pisidetail, inimesed surevad sellesse, see võib olla meist väga kaugel, Euroopa Liidu piiridest väga kaugel aga see ei ole siiski tähtsusetu. me peame toetama ebola vastast võitlust. selle levikut on aeglustatud, aga ikkagi see ebola viirus jätkuvalt tapab inimesi, me peame toetama Euroopa ühtset äh, koostööraamistikku, nagu eelmine nädal heaks kiideti ja nagu ütles äh, härra Daljanides, peame sinna saatma laboritöötajaid, arste, saatma meditsiinivarustust selleks, et päästa inimelusid ja päästa ka meie väärikus. Euroopa Liit peab toetama ja aitama lahendada probleeme, mis võib olla meist kaugel, aga. härra Tuudan, palun. aitäh, härra president kõigepealt sooviksin väljendada rahulolematust, sellepärast et Euroopa Liit ei ole piisavalt toetanud Ukrainat. ei ole Ukraina esindajad kutsutud ka ülemkogu tippkohtumisele, nii et äh, tuleb tegeleda mõlema riigiga, Venemaa ja Ukrainaga, nad mõlemad peavad kinni pidama Minski lepetest üks on ikkagi agressor, teine on ründaja, me kohtleme neid võrdseid ja see on skandaalne. ja mis puudutab investeeringute kava, siis ütleksin järgmist, öeldi, et on väga oluline luua võrdsed tingimused Euroopa Liidu liikmesriikidele kriisiga toimetulekuks meenutagem sidusust, mõelgem nende riikide peale, kes liitusid Euroopa Liiduga pärast kahe tuhande neljandat aastat, neil on vaja rohkem tuge kriisiga toimetulekuks, sellepärast et nende majanduslik olukord on kehvem, nende struktuuriline areng ei ole samal tasemel võrreldes teiste Euroopa liikidega, nii et loodan, et fondid jagunevad ausalt. kolleeg Teliška, kaks minutit, palun. Uh, uh, aitäh mul on kahju, et äh, UKIP-i esindaja pärast oma äh, vägagi silmapaistvat sõnavõttu lahkus, ma tean, et on ka Ühendkuningriigi ettevõtjaid, äh, kes soovivad sellist investeerimiste kava näha. kõik need kolm sammast, millest siin räägiti, on tõepoolest vägagi asjakohased, samuti parem õigusloome, see on teema, millega peab tegelema ja siseturu arendamine. ja tahaksin ka enda poolt veel ühe märkuse teha, investeeringute kava oleks võib-olla võinud veelgi täiuslikumaks äh, lihvida, võib-olla oleks võinud arvestada ka enam meie fraktsiooni ettepanekuid, mul on teatud äh, äh, kõhklusi mingite osade suhtes, kuid siiski see on hea plaan, hea kava, mida, mis on Euroopa kodanike huvides mind ei veena teatud elemendid äh, ja ei saanud ka eile vastust äh, parema õigusloome küsimustes, äh, kuid loodan, et ka selles küsimuses on võimalik tulevikus edusamme teha. minister, teie sõnavõtt alguses oli vägagi pettumust valmistav Te ei räägi siin äh, tõelistest äh, äh, tegelikest teemadest, tundub, et ei ole aru saadud sellest, mis tegelikult Euroopas praegu toimub. härra Verhofstadt rääkis telekomi paketist, see on midagi, mida kodanikud on juba oodanud kuid, kui mitte aastaid. mis on rändluse, ähm, veebineutraalsuse osas viimased arengud, seda tahaksime kuulda. ja ka neljas raudteepakett, kust, kus me seal kuhu me seal oleme jõudnud, kui palju see tehnilise ning juhtimise osa eraldamine on edasi arenenud, ma tahaksin, ma võiksin siin jätkata veel mitmete teiste sektori näidetega, kuid äh, tundub, et praegu me kindlasti õiget äh, teed ei ole valinud. Äh, sinise kaardi küsimus härra Eteriksi poolt. kas te olete nõus vastama? palun, härra. Uh, to aitäh, et mu kolleegi sõnavõtule tähelepanu pöörasite oma sõnavõtu alguses. ma olen kindel, et äh, Ühendkuningriigi äh, ettevõtted on huvitatud sellisest äh, tulusast investeeringute kavast, kuid tihtipeale meil on tegemist lihtsalt halbade investeeringutega, kui oleks tegemist halbade investeeringutega, siis teeksid ettevõtted neid investeeringuid niikuinii ilma riigi garantiideta ma ei saanud päris hästi aru, millistest investeeringutest te rääkisite oma küsimuses, kuid vastus on äh, väga selge, ma osin, usun kindlalt erainvesteeringutesse ja see plaan, mis täna meil laual on, selle eesmärgiks kindlasti on investeeringute soodustamine, ma olen mitmete Ühendkuningriigi ettevõtjatega rääkinud ja ma näen, et nad hindavad kõrgelt seda kava igatahes on nende sõnum hoopis teistsugune kui see, mida ma kuulsin teie kolleegi sõnavõtus. Teie Forenza, olge hüve. suur sõna, järgmisena Sadi Forenza, palun. Grazie, president. suur tänu, asepresident. enne ülemkogu toimuvat arutelu lootsime hoopis teistsugust päevakorda meie Euroopa Liidu kodanike elu lootsime, et see on teie murede keskpunktis, teie agenda keskpunktis, aga pühendate sellele ainult ühe päevakorrapunkti. kuidas jaotada tulusid, kuidas luua töökohti, aga kärpemeetmed, kasinusmeetmed on loonud suuremad erinevused, ebavõrdsuse, ebavõrdsus, ebavõrdsus äh, kahjustab ka majanduskasvu. OSCE ütleb, et ebavõrdsus ka-, kahjustab kohutaval määral majanduskasvu. majanduskasv kaheksa koma üks punkti langenud SKT-st, see mõjutab kõiki inimesi, olenemata nendest sotsiaalsest kuuluvusest, see põhjustab sotsiaalselt kohutavaid tagajärgi, aga ka makromajanduslikke halbu tagajärgi. kuidas te kavatsete võidelda ebavõrdsuse vastu, tuleb ju muuta majanduspoliitikat ja tagada sissetulek inimestele, te räägite stabiilsusest, tahate luua uusi investeeringuid, aga külvate ainult ebakindlust. samas komisjoni president on äh, segatud viimase aja suuremasse finantsskandaali. meil on vaja investeeringuid, mitte toetada monopole, meil on vaja uusi töökohti, räägitakse miljardite investeerimisest, aga me teame, et äh, sellesse sektorisse, mis on kõige olulisem, investeeritakse ainult kakskümmend üks ja mitte nelisada või viissada. Matteo Renzi ütleb, et Itaalia eesistumise ajal rakendatakse meetmeid selleks, et äh, tagada majanduskasvu. aga inimesed tulevad tänavale ja streigivad, sest nad ei ole olukorraga rahul. see edustaja Terri Cabras, olge hüva, minuti kolmekümmend. härra president äh, erinevate avaliku elu sektorite vahel, mis vajavad äh, väga investeeringuid, on äh, kaks, mis minu arust eriti investeeringuid vajavad. meil on vaja enam äh, teadusuuringuteks investeeringuid, see on üks edu sammastest Euroopa Liidus äh, teadusuuringud äh, kõikides ülikoolides, teaduskeskude, keskustes äh, äh, praegu kannatavad alafinantseerituse all ja ka tööstusvallas on teadusuuringute väga vahendeid vajaka, näiteks energeetika vallas, samuti kutsekoolitus meil on vaja paremat poliitikat noorte, noorsoo jaoks, kuna noored on äh, põlvkond, kes peavad äh, tulevikuks paremini äh, valmistuma. ma, mulle tundub, et see olukord on praegu väga tõsine. ma näen hämmastusega, et Hispaania valitsus on ainus kogu Euroopa Liidus, kes eh, on eh, välja tulnud poole lehekülje vägagi ähmaste lubadustega, mis võimaldavad igasuguseid tõlgendusi ja ka need poliitikad iseenesest on täiesti suvalised, mida plaanitakse, seetõttu ma rõhutan teadusuuringud ja noor, noorsugu. jah, Moi. järgmisena äh, proua Moi, palun suur tänu, asepresident. Itaalia eesistumine on lõppemas, kuus kuud on möödas. me lubasime palju, meie inimesed ootasid, et me tagame majanduskasvu ja proua Merkelil on oma vastutus, ka komisjonil on oma vastutus, aga vastutus on Itaalial, Itaalia valitsusel vast kõige suuremgi. Itaalia valitsus on ära unustanud kõige olulisemad prioriteedid tööturu reguleerimiseks on vaja luua töökohti. aga neid võimalusi ei ole ja ei tule, kui me ei lahenda olulisi probleeme, mis on seotud töötleva tööstusega. oleks vaja luua miljoneid uusi töökohti, aga ei ole seda võimalik teha, kui väikesed ja keskmised ettevõtted äh, pannakse järjest kinni. miks nad oma tegevuse lõpetavad, sest maksukoormus on liiga suur, bürokraatia, mida nad peavad läbima, on liiga keeruline, mitte ainult Itaalias, vaid kogu Euroopas. Itaalia valitsus lasi käest selle võimaluse puhuda uuesti elujõudu Euroopa ettevõtetesse, toetada meie tarbijaid, kaotas käest võimaluse võidelda kuritegevuse vastu ja kaitsta Euroopa ühisturgu ja vaba liikumist. ei ole toetatud mitte kuidagi ettevõtlust, mitte midagi ei ole tehtud ka pagulaste päästmiseks. nelikümmend aastat on ära kasutatud vaeste pagulaste kehva olukorda, selle arvelt on teenitud, see on häbiväärne ka regionaalsed haldusüksused. Neid tuleb saada kontrolli alla, seda ei ole tehtud. Need on ainult mõned olulised probleemid, millega Itaalia valitsus oleks pidanud tegelema, tal oli see võimalus nende kuue kuu jooksul mitte toetama valitsusjuhti, kes ka praegu on seotud maffiaga, see on häbiväärne töökohti ei looda, te ei oska poliitikat ajada, te peate minema, te olete varastanud aastaid, see kõik on häbiväärne, häbi teile. Uh... Teile soovitatakse esitada sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? proua Presso, palun. suur tänu, soovin küsida saadiku käest kas ta on Itaalia parlamendis või ta teab, et siin on Euroopa Parlament. me räägime komisjoni tööprogrammist, selle kohta ei ole ta mitte midagi öelnud. ma usun, et Itaalia eesistumine on olnud väga edukas koostöös kõikide teiste Euroopa liikmesriikidega, sest me teeme kõike koos, ühiselt vastutame, ühiselt loome alusega sellele kavale, mis loodame, et muudab olukorda paremaks. me arutame praegu seda teemat, saadik ei saanud sellest aru. Allora, l'Italia. Itaalia on korrumpeerunud, need äh, skandaalid lekivad, Roomas on maffia, varastatakse raha juba aastaid, kui me seda probleemi ei lahenda, kui me ei palu abi Euroopalt, siis me ei suuda üksinda sellega te-, toime tulla. Itaalia läheb põhja ja kui Itaalia ei saa sellest olukorrast välja, ei saa ka Euroopa edasi minna. Korvin Mikke. järgmisena nüüd äh, kolleeg Korvin Mikke, palun, poolteist minutit. Uh, tundub, et äh, siin äh, sotsialistid ei saa aru väga olulistest asjadest, et võidelda tööhõive, tööpuuduse vastu on vaja raha ja et seda raha nad äh, panevad äh, maksud ja kõik see raha korjamine omakorda toob äh, kaasa töökohtade kadumise. kui ettevõte väldib maksusid, äh, siis ta toodab odavamalt, ta müüb rohkem ja siis ta loob rohkem töökohti. tänu Junckerile äh, Luksemburgi peaministrina aga tän-, mitte tänu äh, Junckerile Euroopa Komisjoni presidendina ähm, on nüüd selline olukord ja Euroopa Liit tuleb minu arvates hävitada. suur tänu, järgmisena härra Gardiini, kaks minutit palun. suur tänu, asepresident. jah, tõepoolest, tänane arutelu on väga oluline minu meelest. meil on ainukordne võimalus nüüd peatselt algaval üle, ülemkogul neid küsimusi arutada. ka Rahvaparteis arutasime neid küsimusi, meil oli Dublinis eelmisel kevadel kongress ja nüüd lõpuks ometi hakkavad asjad muutuma konkreetsemaks, sellepärast me oleme ammu nendest asjadest rääkinud ja öelnud, et me tahame selles suunas liikuda. mina pöördun president Junckeri poole, keda me usaldasime ja soovin, et ta selgitaks või annaks võimaluse, et see investeeringute kava aitaks ka leida üles need ebavõrdsused ja ebakõlad, mis on Euroopa Liidus, kui me sellega ei tegele avatult ja otsekoheselt, siis ei jää ka meie investeeringute kavast mitte midagi järgi öeldi, et sada miljardit äh, investeeringuid on läinud Euroopast välja, sellepärast et Euroopa ei ole piisavalt atraktiivne, sellega tuleb tõsiselt tegeleda. siis ka ülejäägi probleem, mis puudutab otseselt äh, iga teist Euroopa liik-, liikmesriiki. ja ma küsin teie käest, härra president et selline eelarve ülejääk, mis äh, vähendab usaldust äh, me-, ameeriklaste silmis meie vastu. sest nagu te teate, siis äh, et see tipp, mis peaks sõlmitama ameeriklastega, siis ameeriklased ei ole oma jah-sõna veel öelnud, see Euroopa Liidu ja ja USA vaheline vabakaubanduslepe. nii et ma tahaksin, et ülemkogul äh, selle küsimusega tõsiselt tegeldaks. seuraavaks edustaja Gebhardt, olge hüve, minut. Äh, proua Gebhardt, üks minut, palun suur tänu, härra president, ka mina sarnaselt äh, paljudele kolleegidele soovin pöörduda nõukogu poole, et nad oleksid tõesti kaasatud poliitika tuleviku orienteerimises. me ei tohi aga üht aspekti ära unustada. meie tegevuse keskmes ei peaks olema mitte lihtsalt äh, majanduskasv üldiselt, vaid kõrgetasemelised töökohad ja jätkusuutlikkus. me peaksime keskenduma, aga mitte tegutsema nii, nagu praegu äh, valitsused äh, on otsustanud teha, et nad kallavad nagu kastekannust igale riigile natukene. ei, me peaksime keskenduma kõige olulisematele tuleviku ülesannetele ja sellele, et oleks võimalik luua töökohti äh, kõrgetasemelistes valdkondades, me peaksime keskenduma digitaalsele agendale, jätkusuutlikkusele energiasektoris, peaksime keskenduma taristuprojektidele, nii et oleks võimalik luua selliseid töökohti, mis on ka kasulikud meie kodanikele. edustaja. järgmisena äh, kolleeg Temesmaker, üks minut palun. Äh, voorzitter, ik wil even terugkomen op de situatie. aitäh, tahaksin tagasi tulla Ukraina olukorra juurde. meil on hea meel, et nõukogu on täielikult pühendunud assotsiatsioonilepingu rakendamisele oleks hea, kui äh, kõikides äh, riikides kutsutakse üles äh, seda lepet võimalikult kiiresti ratifitseerima, me räägime siin suveräänsuse rikkumisest, sõjaolukorrast, Ukrainas on väga raske olukord ja Ukraina vajab meie abi. me näeme, et sanktsioonidel Putini režiimile on olnud mõju, me ei oleks pidanud kunagi aktsepteerima Krimm, Krimmi annekteerimist ja me peame pöörama tähelepanu inimõiguste olukorrale Krimmis. Vene passide teemat on juba tõstatatud. et sunnitakse inimesi neid Vene passe vastu võtma, kas me tõepoolest ka tunnustame neid passe sellest piirkonnast, see on täielik annekteerimise tunnustamine. härra Lambsdorff, palun. Ähm, Herr Kommissionspräsident, Herr Rats- härra komisjoni president, nõukogu president, liberaalid soovivad, et Euroopa Liit oleks edukas ja me soovime, et komisjon oleks edukas ja kolm elementi on olulised. hea tööprogramm, härra Juncker, teie tööprogramm on hea, teil oli äh, julgust äh, läbi viia äh, muudatusi, teid toetab ka Franz Timmermans, te olete võtnud ambitsioonikad projektid tööprogrammi teiseks struktuurireformid liikmesriikides ja siin meil on suured mured Prantsusmaal, Itaalias, aga ka Belgias, kus äh, on äh, üldstreik mõõdukate reformide puhul Äh, need on kõik murekohad, liikmesriigid peavad olema palju ambitsioonikamad, et me saavutaksime edu eurooplastena. kolmandaks, investeerimisprogramm. paljud äh, kritiseerivad seda, aga minu arvates äh, see on vale juba praegu siin öelda, et see ei toimi, et riiklik garantii, mis mobiliseerib erasektori raha, see on ju minevikus toiminud, ehk toimib see ka seekord Te ütlesite, et Euroopa Investeerimispank äh, otsustab äh, projektide üle. Werner Hoier, kes siin eelmine kord oli, teda me usaldame tugevalt. palun ärge tehke äh, seda viga, et liikmesriigid saavad siin oma projekte läbi suruda näiteks äh, Saksamaa Liitvabariigi valitsus on äh, soovinud, et äh, raha suunataks sinna põhjatusse auku, milleks on Berliini lennuvälja väljaehitamine, aga meie liberaalidena toonitame, et me peaksime siiski valima mõistlikud projektid. suur tänu, härra Lambsdorff, järgmisena saab sõna härra Papadimulis, palun. aitäh, president. neoliberaalne uskumis et kärpemeetmed suurendavad investeeringuid. me oleme vaadanud, kuidas see toimib ja kuue aasta jooksul investeeringud on hoopis vähenenud viisteist protsenti. nii et me peame oma suhtumist muutma ja poliitilist suundu, suunda muutma, meil on vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid, majanduskasvu, nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide eelarvetest see pakett, mille te välja pakute, on tegelikult tühi. ainult Jeesus suutis äh, leiba ja kala inimestele mitte millestki teha ja veini veeks, vee veiniks muuta. härra Della Vedova, see teie tühi pakett, mille härra Kõr välja pakkus ja teie püüate seda veel viivitada, edasi lükata, siis ei jää sinna mitte midagi järgi. kuidas saavad liikmesriigid panustada, millised on need kriteeriumid? kuidas me saame investeeringuid juurde, teie deklaratsioonis ei ole mitte midagi selle kohta kirjas. mina isiklikult kardan, et see on ainult äh, jõulusoovide nimekiri. suur tänu, järgmisena proua Rivasi, üks minut palun. aitäh tahaksin sõna võtta Ebola teemal ja rääkida sellest, kuidas Euroopa Liit on püüdnud jõupingutusi toetada selleks, et seda taudi äh, tõkestada. Euroopa Liit on kasutanud üks koma üks miljardit eurot selleks, et Ebola vastu võidelda, nelisada nelikümmend miljonit eurot tulevad komisjonilt. probleemiks on see, et ministrid kogunevad homme selleks, et allkirjast ministrid allkirjastasid kaheteistkümnendal detsembril AKV riikidega partnerluslepingu ja see tekitab probleeme, miks? sellepärast, et Euroopa Liit on siiani nende riikidega, endiste kol-, äh, kolooniatega äh, ühepoolseid äh, lepinguid sõlminud, on tagatud AKV riikidele juurdepääs Euroopa Liidu turgudele kuid nüüd on teatud turutõkked siiski sisse seatud ja see on häbiväärne, sest mis nüüd nendel riikidel üle jääb üldse teha? järgmisena härra Peeter Lundgren, kaks minutit, palun. aitäh härra Juncker ütleb, et äh, tal on vaja enam äh, rahalisi vahendeid ja see meid ei üllata, sest äh, maksumaksja raha kasutamine vastutustundlikult ei ole üldsegi levinud Euroopa Liidus. kui me vaatame kõiki neid hüvitisi, ja muud sellist, äh, vaatame ka selle koja ähm, liikmete staatust ja võrdleme seda tavainimeste võimalustega, siis me näeme, et enam kui nelikümmend neli protsenti otsustas mitte Euroopa Parlamendi valimistel üldse osaleda, me näeme, kui palju raha makstakse hüvitisteks, näiteks kui inimesed isegi lahkuvad siit kojast ja see selline üleminekuhüvitis äh, ei ähm, saadakse justkui mitte millegi eest mitte mingisuguseid äh, teeneid äh, selle eest ei eeldata samuti äh, maksame me maksu palju madalama määraga kui näiteks belgia kodanikud ja kui makstakse ka pärast ametiülesannete täitmist veel hüvitisi mida saavad euroopa maksumaksjad kui nemad oma töökohtadelt peavad lahkuma või lahkuvad milliseid boonuseid nemad selle eest saavad, et nad on äh, tööd teinud, nemad peavad ainult maksma, maksma ja maksma. nii et härra Juncker räägib siin äh, usalduse taastamisest, äh, just tavakodanikes usalduse tekitamisest, kuid vaatame seda, kuidas me maksumaksja raha ise kasutame. mulle tundub, et tegemist on täiesti võimatu missiooniga, võimatu ettevõtmisega inimesed praegu tegelevad lihtsalt elus püsimisega, kuidas nad saavad äh, mingisugust usaldust äh, omada meie suhtes? Mara Pitsotu, palun, aitäh, proua president. meil on uus äh, komisjoni president uus äh, komisjoni koosseis, aga me teame, mis ülemkogul toimub. palju sõnu, tegelikult mitte midagi ei toimu, midagi ei muutu ettevõtjate, inimeste jaoks, töötute jaoks, eakate jaoks. ainult palju puna-, lubadusi, ma olen nendest ilusatest sõnadest väsinud. aasta on kaks tuhat neliteist, see on lõppemas, Itaalia eesistumine on lõppemas. ei ole mõtet ilusaid sõnu enam loopida pärast paar kuud tagasi me juba rääkisime kõigil nendel teemadel. Öelge mulle üks asi, miks äh, Itaalia kodanikud peaksid mäletama oma peaministrit äh, Matteo Rensit. Rensi ütles, me tahame, et Euroopa oleks inimnäoline, mitte ainult ei tegeleks pankade päästmisega, me peame päästma perekondi ja komisjoni president Juncker ütles, aitäh, härra Matteo Rensi, see on naeruväärne suur tänu, härra Esteban Gonzalez Pons, kaks minutit. härra Juncker, järgmine ülemkogu koosolek on väga oluline ja mina sooviksin edasi anda, mida minu valijad on öelnud, nad toetavad teid. Nad tahavad näha, et investeeringud äh, tugevdaks ühisturgu ja näitaks, et see toimib Nad tahavad, et te võitleks maksudest kõrvalehiilimise vastu, energialiitu toetatakse, mis annaks meie tarbijatele konkurentsivõimelise turu, kus on tarnekindlus mõistliku hinnaga. valijad tahavad ka, et Euroopa oleks turvaline. me peame võitlema terrorismi vastu ja tooma ka kompetentsi Euroopasse tagasi, me peame järjest tegelema uute väljakutsete ja probleemidega. härra president, Euroopa Liit peab reageerima ka eh, Pakistanis eh, terroriaktile, kus tapeti üle saja lapse. kui laps saab koolis surma, siis äh, ükskõik, kus see toimub, me peame sellele reageerima, me peame mõtlema sellele, mida ütles Malala. meil on äh, ühtsete piiride poliitika, seda, sellega tuleb tegeleda, see peab olema meie välisasjade agendas esimesel kohal meil on Prantsuse piirid, äh, Rootsi piirid, aga nad on meie kõigi ühised piirid, me peame rääkima ka Ukrainast, härra president, aga me peame rääkima ka Venemaast. me peame vaatama, mis tagajärjed toob see meie majandusele, tööhõivele Euroopas, kui Venemaa majandus sellel talvel kokku variseb, eilsed uudised, tänased uudised annavad põhjust muretsemiseks, aga me peame selle pinnalt ka tegutsema. nii et kui ülemkogu on oma koosoleku lõpetanud, siis ütleme häid jõule. härra Gonzales, teil on sinise kaardi küsimus, kas vastate sellele? Terry Cabras, kolmkümmend sekundit. jah, te ütlete kõik, äh, see, mis te ütlete, on väga õige energiasektori kohta. Hispaania energia on kõige kallim kogu Euroopas, miks see nii on? kas võib põhjus olla selles, et Euroopa energiasektorit kaitstakse. üks koma kolm miljardit äh, peesot, vabandust, eurot äh, makstakse toetusteks. kolmekümne päeva jooksul, mitte kolme kuu, üheksa kuu jooksul. nii et me peame tegelema energiaküsimusega Hispaanias ja siis Euroopas kolmkümmend sekundit vastamiseks. suur tänu, härra Terry Cabras, te rääkisite minuga hispaania keeles, hindan seda väga. jah, tõepoolest Hispaanias püüame energia hinda vähendada tarbijale ja soovime tagada ka selle, et energiasektor oleks konkurentsivõimeline nii Hispaanias kui Euroopas. me tahame, et Iberia poolsaar oleks ühendatud ülejäänud Euroopaga läbi Püreneede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 jah, te rääkisite sellest, et väga oluline on võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu, kas teie partei soovib sama resoluutselt tegutseda ka nende riikide vastu, kes maksustavad, kelle, kes panevad liiga suure maksukoormuse oma kodanikele? nagu näiteks Ungaris, aitäh. jaa. Gracias aitäh! järgmisena proua Pervanš Perez, üks minut palun. aitäh! tahaksin äh, üles kutsuda Itaalia äh, eesistujat äh, enam tähelepanu pöörama digitaalsele valdkonnale. me teame, et see mängib üha suuremat rolli ka töökohtade loomisel, kuid see ei saa olla edukas, kui äh, ei ole investeeringuid ja see investeerimiskava äh, digitaalvaldkonnas ning äh, samuti ka maksude küsimus, millest me oleme viimasel ajal palju rääkinud, on kriitilise tähtsusega ja seda peaks ka ülemkogul piisavalt käsitlema peab kindlasti edasi liikuma ka andmekaitse vallas, sest muidu on äh, meil tegemist ajude väljavooluga. tahaksin äh, äh, pöörduda ka komisjoni poole. Te aitate nõukogul paika panna Eurotsooni teekaarti ja kuulasin Manfred Weberit, siis see tekitas mulle muret, sest äh, tundub, et äh, siin on vaja siiski äh, selgemat äh, solidaarsuse väljendust, et meid kogu maailmas võetakse eeskujuks just sellise kollektiivsuse vaimust lähtumisel. tundub, et praegu see solidaarsus ei leia piisavalt, piisavat rolli et me seda Euroopa Raha- ja Majandusliidu raames ähm, piisavalt siiski rõhutaksime. ma ei anna õigust sinise kaardi küsimuseks, sellepärast et proua Perez rääkis juba liiga kaua. järgmisena härra Bernd Kukke, üks minut, palun. proua president, äh, liberaalide fraktsiooni esimees härra Verhofstadt pidas tähelepanuväärse kõne. isegi Verhofstadt on märganud, et Eurotsoon on raskes sügavas kriisis, nagu ta ütles. tavaliselt äh, Verhofstadt vaatab äh, läbi roosade prillide, äh, kui ta räägib Euroopast, aga nüüd ta ütles, et nõukogu ei paku välja ravimit see on aga vale. nõukogu ei ole analüüsinud, miks Eurotsoon selles kriisis on ei ole vastatud küsimusele, miks Põhja-Ameerikas on majanduskasv, Lõuna-Ameerikas on majanduskasv, Aasias, Okeaanias, Austraalias, igal pool on majanduskasv, aga ka mm, eurotsoonist väljaspool olevad riigid Euroopas äh, kasvavad ja miks eurotsoonis ei ole meil majanduskasvu? miks meil on äh, selline kehv siseturg, kehv komisjon, äh, hädine euro? ja miks äh, ometi siis äh, ei kasva, sellele me tahaksime vastust. härra Lamstor tahab teile esitada sinise kraadi küsimuse, palun. proua president, mul on tegelikult härra Lukele kaks küsimust, esiteks, kas tal läks kõrvust mööda, et äh, struktuurireformid äh, Eurotsooni olulisemates riikides on olnud kesised või ei ole üldse toimunud, et et äh, majanduskasvu stimuleerida. Äh, Prantsusmaa, Itaalia on riigid, mis meil kõige rohkem muret teevad. teine küsimus. millal ta äh, Kiiver Hofstadile nii lähedal oli, et ta nägi, et tal on tõesti roosad prillid, et sealt tulevad roosad helgid? ja ma olen olnud äh, piisavalt lähedal seda näha, aga mis puudutab äh, struktuurireforme, siis teil on õigus, neid äh, ei ole läbi viidud. põhjuseks on see, et teie ja teie äh, sõbrad olete takistanud äh, seda, et iga riik maksaks ise oma võlgade eest, siis oleks riigil õigus ta, või ka huvi äh, tagada rohkem oma maksevõimet, äh, erinevalt praegusest hetkest, kus reegleid saab äh, suvaliselt tõlgendada. praegusest peale ma pean veelgi rangemalt kinni kõneajast, sellepärast et muidu ma ei saa anda üldse õigus sinise kaardi küsimuses, nii et palun pidage kõne ajast täpselt kinni. härra Olli Rehn, üks minut, palun. president, Euroopal on vaja töökohti ja majanduskasvu, selleks on vaja investeeringuid, eriti just erasektori investeeringuid. selles mõttes äh, president Junckeri investeerimisprogramm on teretulnud, samas tuleb meeles pidada seda, et meil tuleb Euroopat uuendada, nii et Euroopa oleks atraktiivne investeeringutele, meil on vaja häid ettevõtlusmaastikke, meil on vaja digitaalsete teenuste siseturgu arendada. majanduskasvu on äh, vaja mitmetes valdkondades, investeeringuid tuleb äh, suunata äh, sidesektorisse ja digitaalsesse sektorisse liikmesriigid peaksid selleks tegema struktuurilisi uuendusi, see on vajalik just suurtes liikmesriikides nagu Prantsusmaal ja Itaalias. meil tuleb kõrvaldada takistused, samas Saksamaal tuleb kasutada oma paindlikkust ja võimalust investeeringute võimendamiseks ja sellised otsused tuleb võtta vastu järgmisel aastal. härra Rehn, härra Papadimulus tahab esitada teile sinise kaarte küsimuse, kas te olete nõus, palun, härra Papadimulus. president äh, härra Rehn Te siin äh, rääkisite propagandistlikult ja kui äh, Syriza võidab Kreekas, siis äh, Kreeka astuks eurotsoonist välja, see oleks suureks katastroofiks. ja mis hirmukampaaniat te olete siin algatanud seoses sellega? suur tänu küsimuse eest, härra Papadimoulis Kreekal on olnud äh, raskeid aegu, nagu me teame, nüüd on saavutatud majanduskasv. minul ei ole plaani sekkuda Kreeka sisepoliitikasse. ma saan aga aru, nii, et nii äh, Syriza parteina kui ka härra Tsipros soovivad, et Kreeka jääks äh, eurotsooni ja see ongi see, mis on oluline. ma samuti saan aru, et Kreeka suur maksukoorem tuleb kuidagi äh, restruktureerida. et äh, tagada hea kapitaliturg. järgmisena härra Pükitikhofer, üks minut, palun. proua president, härra Juncker, austatud kolleegid, me siin räägime sellest, kas Junckeri investeerimisprogramm on tõhus äh, algatus jätkusuutlikuks kasvuks. meie rohelistena nõuame, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid osaleksid selles investeerimisprogrammis oma panustega. nõukogu esindaja peaks ka võtma seda nõudmist, mida paljud siin on maininud tõsiselt. mis puudutab nüüd projekte, mida toetada, siis minu arvates on kuus otsustavat kriteeriumit. esiteks, nagu härra Juncker ütles, me ei tohi lubada sektoraalseid ja geograafilisi kvoote. meil peab olema Euroopa lisandväärtus projektid peavad andma panuse jätkusuutliku majanduskasvu, need tuleb valida välja Euroopa Investeerimispanga ekspertide poolt ja erasektorile peavad need olema atraktiivsed edasi. liikmesriigid äh, peavad äh, kaitsma VKE-sid. minute. härra Sõrenopoulos, üks minut, palun. see äh, tippkohtumine saab olema järjekordne rünnak kodanike vastu. see Ukraina olukord tähendab äh, lihtsalt enam äh, pagulasi, äh, see tähendab ka suuri rahvusvahelisi riske. väga tõenäoline on see, et tekivad uued kriisid üha enam maksustatakse kodanikke Äh, kasutatakse odavat tööjõudu mujalt, meie võlad üha suurenevad ja see tähendab äh, seda, et need kolmsada ähm, miljonit ei tähenda suurt midagi. Äh, nende suurettevõtete huvid ja ri-, riigivalitsuste juhid, nendel ei ole midagi ühist kodanike huvidega, inimesed ise peaksid al-, algatuse enda peale võtma, et seda korda muuta Andres Kürk, üks minut, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid, president. selleks, et äh, taaselustada Euroopa majandust, oleme nõus äh, selle eesmärgiga, mille on ka komisjon ja nõukogu püstitanud, kuid mul on teatud kõhklusi, mida tahaksin teiega jagada ei ole mingisuguseid äh, uusi vahendeid äh, eesmärkideni jõudmiseks, äh, kui me vaatame Horisont kaks, kaks tuhat kakskümmend, siis tundub, et me lihtsalt tõstame raha ühest taskust teise. kui me vaatame seda ähm, vahendite mitmekordistamise mehhanismi, mis komisjon on välja pakkunud, siis see on liialt optimistlik, see ei põhine tegelikkusele ja kolmandaks, võttes arvesse neid muresid, mida just äh, väljendati, siis me peaksime eriti tähelepanu pöörama projektide valikule, ainult siis, kui meil on kvaliti-, kvaliteetsed projektid, siis on meil võimalik ka pikaajalisi tulemusi saavutada me peame tagama selle, et kõik need äh, projektid, mida me toetame, et neil oleks pikaajalised eesmärgid, kui me vaatame energeetika valdkonna projekte, siis nemad tõepoolest langevad sellesse kategooriasse ja me peaksime astuma siin suure sammu edasi selleks, et energiaga varustatust äh, tagada Euroopas, Barroso kabinet samuti pööras energiakindlusele tähelepanu, kuid siiani ei ole meil olnud piisavalt vahendeid selle eesmärgini jõudmiseks. kui me vaatame Kesk- ja Ida-Euroopat, siis on nendel riikidel väga suur roll, kui me räägime taskukohasest energiast, siis meie peame tagama selle, et energiaturg tõepoolest toimiks, odavam energia lubab ka meil konkurentsivõimelisemad olla härra Kürk, teil on sinise kaardi küsimus äh, härra Istvan Uljanilt, kas te võtate selle vastu, palun kolmkümmend sekundit. aitäh, proua president, et andsite mulle võimaluse küsimuse esitada. selleks, et majandus äh, jällegi käivituks, on meil vaja usaldust, kui me vaatame komisjoni töökava, siis mina ungarlasena näen, et on äh, teatud riike, mitte ainult Ungari, kus äh, erakonnad ja ka peaminister ise ähm, tekitavad rahulolematust Euroopa Liidu suunal. siin on nüüd, räägitakse äh, uue maksu sissetoomisest ja peaminister äh, osutab Euroopa Liidu suunal, et kas selline asi on vastuvõetav ikka? aitäh küsimuse eest, te annate mulle võimaluse äh, rääkida millestki, mis ka mulle on äh, südamelähedane. võin öelda ka siin täiskogul, et majanduskasv Ungaris äh, on äh, üks suuremaid Euroopa Liidus kaks kuni kolm protsenti ja me näeme, et ka riigivõlg ei ole väga suur. ja kui me vaatame majanduse näitajaid Ungaris, siis võime sellega pigem rahul olla, selle olukorraga meil on äh, olnud võimalik äh, sellele üldisele trendile vastupidiselt liikuda. Garcia, kolleeg Garcia Perez, üks minut. härra Rajoy, äh, Hispaania peaminister ütles, et tegemist on majanduskasvu taastamise jõuludega sel aastal ja siin on räägitud reformidest Äh, ja mina ütleksin, et äh, see on justkui sõnad äh, teiselt planeedilt, need on solvanguks, sellised sõnad peredele, kes on suurtes raskustes, need solvavad noori, kes peavad Euroopast lahkuma selleks, et endale töökohta leidma, samuti on need sõnad solvanguks inimestele, peredele, kes näevad, et nende õigustest üle sõidetakse. ja nüüd võime rääkida ka finantsteenuste maksustamisest, jah, meil on tõepoolest vaja enam vahendeid, enam raha, kuid me ei saa seda teha niimoodi, et äh, muudame tööinimesed, äh, töölised äh, ohvriks, me peame, peame näitama tõelist väljapääsu kriisist, selle võlgneme me oma kodanikele, kodanikele kõigile, mitte ainult hääletajatele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 ülemkogu kõige olulisemat teemat. jah, on ilmselge, et meil on vaja investeeringuid Euroopasse tuua, eriti võrgustikesse, infrastruktuuri, innovatsiooni, teadusesse. aga me peame ka küsima endalt, miks erainvestorid ei taha siia investeerida ja eelmisel täiskogul oli sellest ka pikemalt juttu. mis puudutab Euroopa Liidu investeeringute kava, siis äh, tahetakse luua hea ettevõtluskeskkond, ma olen sellega väga nõus, aga siiski mul on pea-, teatavad kõhklused ja kahtlused. kuuskümmend äh, miljonit, äh, miljardit Euroopa Liidust, viiskümmend Euroopa Investeeringute Pangast, aga miks mi-, lisaks on ju veel ka programmid Horisont kaks tuhat kakskümmend, CEF, kas need investeeringud ka tasuvad ära, mul on terve rida küsimusi tegelikult selle kohta. suur tänu, järgmisena härra Vilimski, üks minut. tänan, lugupeetud daamid ja härrad, mulle tundub, et äh, paljud siin äh, ei saa aru, kuivõrd tõsine ja dramaatiline olukord meil on kontinendil äh, selline äh, tööpuudus, mida me pole aastakümneid näinud, see vaesus peaks meid kõiki alarmeerima. me oleme praegu olukorras, kus euro on ülimalt ebastabiilne. pidevalt meil on siin äh, nullintressimäära poliitika, millega võetakse rahvalt ära heaolu ja ainuke ettepanek, millega Euroopa Liit, komisjon, nõukogu ja selle koja enamus välja tuleb, on finantspakett, millel peaks olema viieteistkordne võimendusefekt. seda on äh, Euroopa Liidu ajakirjanduses suhteliselt halvustatud. me ei saa niimoodi finantseerida ja saneerida, lugupeetud daamid ja härrad, rahvusriikide ajal rahvusvaluutadega Euroopa toimis, nüüd see enam ei toimi, nii et otsustage ise siis, mis on kõige parem tee. Äh, mõistusega inimene saab ise tõesti aru, mis on parem tee kas te võtate vastu härra Leichtfriedilt sinise kaardi küsimuse? palun, teil on kolmkümmend minutit, kolmkümmend sekundit, härra Leifrid. tänan, proua president. ja härra Vilimski, oli tore teid kuulata. Te rääkisite kõigest, mis on äh, vale, mis ei toimi, aga mida te siis äh, tahate teha, et asjad muutuksid? Teil ei ole mingeid ideid, te muudkui ütlete ei ja ei. Te äh, soovite, et riigid jätkaksid üksinda, üksinda ähm, hargmaiste ettevõtete vastu ja siis äh, juhtub see, mida me ei soovi. Nemad, äh, hargmaised ettevõtted muutuvad veelgi rihtam-, rikkamaks ja siis äh, meie, sotsiaaldemokraadid, kes me esindame eelkõige just töövõtjad, muutuvad järjest vaesemaks. härra Vilimski. jah, see on täielik poleemika see tee, kuidas asjad võiksid toimima, toimida, see äh, tegelikult äh, eksisteeris meil ju aastakümneid, riigid äh, olid iseseisvad, neil oli iseseisev rahanduspoliitika, aga nad äh, said teha omavahel võrdsetena koostööd, aga praegune poliitika on just see, mis tuleb kasuks hargmaistele ettevõtetele. Teie mängite palli hargmaiste ettevõtete kätte. Äh, teie veelgi tugevdate seda negatiivset arengut, mis meie kontinendil on. järgmisena saab sõna Paolo äh, Rangel, poolteist minutit Eh, eh, suur tänu, proua president. nõukogu eesistuja president Juncker, alustaksin sellega, et kõigepealt ütlen, et ma toetan investeeringute kava minu meelest on tegemist suurepärase võimalusega, mis tuleb ära kasutada. härra Juncker Te ütlesite, et te ei taha mingeid regionaalseid rahade eraldamisi, sest meil on ühtekuuluvuspoliitika, aga kui langetatakse investeerimisotsused, siis tuleb arvestada majanduslikku ja sotsiaalset olukorda erinevates riikides. osad riigid on suutnud ellu viida struk-, ellu viia struktuurilised reformid ja nüüd vajavad toetust, et tagada majanduskasv ja luua töökohad selleks, et toime tulla keerulise olukorraga. ja siis ka veel Euroopa väline agenda Ukraina, Venemaa. see tekitab väga suurt äh, muret. aga samas sel nädalal tekkis uus küsimus, Türgi. nii et äh, idarindel on ka muud kui Ukraina ja Venemaa. ja mitte ainult Islamiriik, vaid ka Türgi. see on väga oluline stabiilsuse ja julgeoleku tagamiseks ja sellega tuleb tegeleda ka ülemkogul. kuna aega on meil suhteliselt vähe, siis nendele ma sinise kaardi küsitamise esitamise õigust ei anna, kes niikuinii juba kõnelejate nimekirjas on. järgmisena härra Olle Ludvigson, üks minut. suur tänu mulle sõna andmast, proua president. mul on teatavad küsimused seoses komisjoni investeeringute kavaga. siin on väga palju suuresõnalisi lubadusi, aga tegelikult võib siin olla tegemist ka valearvestusega ja valekalkulatsioonidega, igal juhul on väga positiivne üldine signaal, mille me anname välja, sellepärast et me anname mõista, et me toetame investeeringuid ja loomulikult see peabki olema kõige olulisem punkt päevakavas. aga kuigi kui investeeringud on langenud viisteist protsenti kahe tuhande seitsmendast aastast, siis loomulikult on vaja investeeringuid suurendada, sellepärast et me tahame tagada konkurentsivõimet ja seda säilitada, kui me tahame investeerida rohelisse majandusse. aga me peaksime vaatama investeeringuid laiemalt. investeeringud on üks osa lahendusest, aga see ei ole ainus lahendus. Äh, järgmisena härra Miroslav Pietrovski, üks minut, palun. suur tänu. ülemkogu üks peamine teema peaks olema majandusanalüüs ja majanduskasvu toetus ja uue poliitika suuna paikapanemine. vastavalt Eurostati viimastele andmetele on SKT inimese kohta, see näitab seda, et äh, majanduse arengu tasakaal on täiesti paigast ära, suur erinevus näiteks Poola idapiirkonnas on väga suur vaesus ja Ljubljanas äh, on äh, SKT ainult nelikümmend neli protsenti Euroopa Liidu keskmisest. me peame jah, toetama Ukrainat, aga peame toetama transpordivõrgustiku projekti. ja tagama, et tekiks transpordikoridor Põhjamerest äh, kuni Poolani välja ja Ukrainani, aitäh proua Marine Le Pen, üks minut. kui ollakse väike, siis otsustatakse, siis usutakse jõuluvana ja kui ollakse suur inimene, siis otsustatakse, siis usutakse Junckeri äh, töökavasse. kui me räägime siin äh, miljarditest, äh, mida soovitakse käiku lasta, siis on väga raske Äh, aru saada, kust äh, kõik need miljardid äh, tulevad. räägitakse tulusatest plaanidest, kuid tegelikult see majanduse taaskäivitamise kampaania on lihtsalt teavituskampaania komisjoni poolt. kui me vaatame näiteks Kreeka olukorda, näeme, kui palju inimesed on kaotanud oma töökoha, kui palju äh, Äh, äh, haiglakohti on kaotatud, äh, näeme, et miinimumpalk on vähem kui kuussada eurot, kui palju on töötuid, kui palju on noori töötuid, riigivõlg moodustab SKT-st sada seitsekümmend neli protsenti ja see on teie majanduspoliitika tulemus. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, sinise kaardi küsimus äh, proua Harmsilt, kas te olete nõus vastama? kas te usute, et äh, on tegemist mõtteka investeerimisega, kui eile otsustati Venemaal teie parteile anda nelikümmend miljonit eurot. kas te arvate, et on mõttekas Vene rahvalt nüüd nelikümmend miljonit ära võtta, et sellega võidelda Euroopa Liidu vastu? nagu tavaliselt äh, proua te räägite rumalusi see äh, on teil arvatavasti täiskohaga töö selliste kõnede pidamine tegemist äh, on vene pangaga ja me pöördusime vene panga poole sellepärast et meil tõkestatakse rahastuse saamist euroopa liidus ja tundub, et äh, enamik teie poliitikast koosneb sellest, et te püüate siin pankade ja finantsinstitutsioonide olukorda parandada. meile jätke meie töö, see on kodanike õig õiguste eest võitlemine. järgmisena Otmar Karas, poolteist minutit. meie poliitika eesmärgiks on tugevdada liikmesriikide sõltumatust, et pidada kinni inimõigustest, rahvusvahelisest õigusest ja tagada konkurentsivõime ja tööhõive. lugupeetud daamid ja härrad, liikugem nüüd ülemkogu teemade juurde. ma ootan sellelt ülemkogult, et liikmesriigid võtaksid endale konkreetsed kohustused, mitte et nad ennast pidevalt vastastikku ei kaitseks. ma ootan, et sellel ülemkogul võetakse tõsiselt komisjoni ettepanekuid ja võetakse vastu otsused, äh, kuidas äh, rakendada komisjoni poolt välja pakutut. ma ootan ülemkogult, et kõik riigid annavad oma panuse, et äh, Junckeri majanduskasvu ja tööhõrve programm konkretiseeruks me võime duubeldada kahtekümmet üht miljardit, me võime suurendada garantiisid, pakkuda maksu äh, soodustusi, äh, võime välja pakkuda projekte, mis toovad kaasa Euroopa lisaväärtust, mitte ei natsionaliseeri seda fondi. projektid peavad olema majanduslikud, äh, sotsiaalsed ja keskkonnasõbralikud, mitte et neil oleks lihtsalt ühekordne mõju me soovime tõsist lähenemist, mitte fondi natsionaliseerimist. me ootame, et jätkataks ka eelarve konsolideerimist kõikides liikmesriikides struktuurireforme tuleb tugevdada, et meil oleks raha investeerimiseks ja dereguleerimist ähm, komisjoni näitel ma ootan ka sellelt ülemkogult. härra Karas, äh, kolleeg Kristof Anšov, teile esitada sinise kaardi küsimust, palun, teil on kolmkümmend minutit. kolmkümmend sekundit. Te rääkisite just äh, inimõiguste austamisest, aga Euroopa Parlamendi säästuprogrammi raport, kuhu ka teie allkirja andsite, tõi välja, et äh, Kreeka programmi jõustamise ajal oli tegemist inimõiguste rikkumistega ja see on välja toodud konkreetselt ka teistes dokumentides liikmesriigid on äh, rikkunud äh, rahvusvahelist õigust siin. härra Karas, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. tänan. komisjoni äh, president juba enne oma ametisse valimist viitas korduvalt sellele, et Euroopa Parlamendi raport kontrollikoja kohta Troika töös äh, saab arvesse võetud kõik äh, need äh, hädalahendused olid vastuseks kriisile, lähtuti ka riikliku õiguse rakendamisel põhiõiguste hartast ja selle juurde me jääme järgmisena Carlos Sorinio, üks minut, palun. Depois da esperança trazida pelo programa da Comissão Juncker. aitäh, härra president. Junckeri komisjoni programm, mis kiideti heaks, andis palju lootust. eilne programmi tutvustus oli aga pettumust valmistav olgem ausad, Euroopa Liidu tulevik ei sõltu sõnadest, vaid tegudest ja me ei näe ikka veel käegakatsutavaid tulemusi tegevustest. kaks tuhat viisteist esimene pool on tähtaeg. kui kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juuniks mingeid silmaga nähtavaid tulemusi ei ole, siis teoorias võib kõik väga ilus olla, aga me peame siiski tagama, et see kõik ei jääks bürokraatia koridoridesse pidama. kaks tuhat viisteist me tahame näha tulemusi, me ei taha näha me ei taha näha, et projektid jookseksid liiva. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juuniks on vaja kindlat ajakava, mis tagaks majanduskasvu ja fiskaalsed muutused. nii et meil on vaja rahandus- ja majandusliitu konkreetselt näha, tegevusi, vastasel juhul me oleme kõik väga pettunud. see kõik on järgmise nõukogu päev, ülemkogu päevakavas. järgmisena härra Kivalajanis, poolteist minutit, palun. aitäh, president. kui vaatame, kuidas investeeringud on muutunud viimastel aastatel Euroopas, siis näeme, et kui eh, kümnelt liikmesriigilt, kui liitus kümme uut liikmesriiki, siis investeeringud kahekordistusid, aga kui vaatame isegi ehitussektorit, kus äh, kasv läks taevastesse kõrgustesse, kuuskümmend Euroopat investeeringute kava oli alguses äh, investeeringuteks mõeldud, nüüd on kolmsada viisteist miljardit, kuuskümmend miljardit Euroopa Liidu omavahendid, viiskümmend Äh, Euroopa Investeeringute Pangalt ja liikmesriikide panused. see peaks viima meid lahenduseni, see on vastus investeeringute kriisile Euroopas, uute töökohtade loomine. härra Juncker, komisjonil on väga palju tööd teha vaja ja on vaja investeerida ka institutsionaalseid investoreid, äh, Aasia turge, Ameerikat, et nad toetaksid seda investeeringute kava. kolmesaja miljardine investeerimisfond on loomulikult paras väljakutse, aga see annab kindlasti positiivseid tulemusi, see sõnum tuleb saata turgudele meil on vaja uus investeeringute, uute investeeringute kultuuri. kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse härra Farjult? Uh, härra Farja, kolmkümmend sekundit. aitäh, president. tegelikult ma palusin sinise kaardi küsimust eelmise kõneleja ajal, mitte praeguse kõneleja ajal. ja kahjuks äh, mul ei lubatud seda esitada, palun pange see protokolli. järgmisena äh, proua Van Brent, poolteist minutit voorzitter ehm, voorzitter van de raad en de commissie ik zou ehm, willen. aitäh proua asepresident nõukogu eesistuja komisjoni president tahaksin äh, tsiteerida ühte artiklit meedias euroopa liit on miljoneid äh, raisanud äh, lennuvälja lennujaamade peale viis lennuvälja itaalias kreekas poolas hispaanias Äh, viis lennujaama, mis olid äh, täiesti äh, kasutud. inimesed, kes, inimesed, kellele Euroopa on südamelähedane, neid häirivad sellised uudised, kuid me peame siiski investeeringutega jätkama meie sotsiaaldemokraatidena siiski toetame investeerimiskava, enam, enam peab tegema investeeringute vallas, enam peab investeerima, kuid mitte ükskõik millesse ei pea investeerima. ükskõik millisesse projekti, mille liikmesriik või valitsus välja toob, me peaksime vaatama tulevikku, peaksime jätkusuutlikkuse ning töökohtade loomise kriteeriumidest lähtuma, et luua vundamenti tuleviku jaoks, digitaalturgu enam ära kasutada, need on need investeeringud, mis aitavad meil rajada teed tulevikku, mitte sellised niinimetatud prestiižiprojektid, mis tegelikult on pärast täiesti kasutud. aitäh, nüüd äh, Sean Kelly, poolteist minutit, palun, Rahvapartei nimel me võib-olla oleme kindlusetumad, kuid vähemalt on meil selgus äh, plaani osas. härra Junckeri äh, plaani näol, äh, kui see plaan õnnestub, siis on see kogu Euroopa edulugu, kui see luhtub, siis kannatab tagajärgede all kogu Euroopa. mingis mõttes on päris kurb, et president pidi pöörduma nõukogu poole, et äh, nende vastutusele tähelepanu juhtida, et garantiisid paluda. nii nagu ka meie juht äh, härra Weber täna ütles, Iirimaa, mis äh, neli-viis aastat tagasi oli Äh, väga halvas olukorras, äh, jõi seda kibedat äh, arstirohtu ning läks struktuurireformide teed, me näeme, et nüüdseks on majandus taastumas, me peame rääkima, nii nagu härra Juncker seda ütles, usaldusest kolmkümmend protsenti VKE-dest loodavad järgmisel aastal vähemalt ühe lisatöötaja palgata ja seda ongi vaja, sest kui see tõepoolest nii läheb, kui iga VKE võtaks veel ühe töötaja juurde, siis lahendaks see tööpuuduse probleemi Euroopas. nii et majanduskasv, jätkusuutlikud projektid ja me ei pea lähtuma siin mingitest edevuse kaalutlustest. aitäh, härra Kelly järgmisena sõna proua Mitsile, üks minut. härra president, äh, proua asepresident, äh, komisjoni president, äh, Euroopa peab oma majanduspotentsiaali taastama ja investeeringud on siin keskse tähtsusega majanduse ning sotsiaalvalla arengus kas uus investeeringute kava ongi see muudatus, mida me nii kaua oleme oodanud või tuleb see liialt hilja? see plaan on midagi sellist, mida meil on tõepoolest praegu vaja ja see viib meid sellest pimedast tunnelist välja, väga tähtis on vaesuse vasta, vastu võidelda ning enam sotsiaalset kaasatust toetada meie vajadusi peaks komisjon ning nõukogu veelgi täpsustama, näiteks just kuivõrd peavad liikmesriigid panustama, kui palju erasektor võiks panustada, ka fondi juhtumist pea, juhtimist peaks arutama, me peame kindlasti topelttööd vältima. selle investeerimiskava sõltub täpsusest ning plaanist kinnipidamisest härra Kristjanis äh, Karins, poolteist minutit, palun. aitäh, täna me räägime investeeringutest. meil on Euroopas investeeringuid tõepoolest vaja. kust neid investeeringuid õieti leida, me teame, et liikmesriikide võlg on juba nii suur, et ei ole enam äh, mingeid lisavõimalusi, nüüd peame me pöörama äh, pilgu erasektori poole, erasektoris küll on need võimalused olemas, kuid majandusse neid ei investeerita, neid vahendeid. ja me peame küsima, miks äh, erasektor ei investeeri Euroopa majandusse ja vastus on järgmine erasektoril ei ole usaldust Euroopa majandusse, me näeme, et äh, igasugused nõuded, reeglid äh, on äh, liialt keerukad Euroopa Komisjon pakub nüüd välja võimaluse, kuidas neid erasektori investeeringuid ligi tõmmata. kui liikmesriigid ei jätka struktuurireformidega, siis need investeeringud ei tule ka erasektorist me peame vähendama bürokraatiat, peame parandama seadusandlust, mis on praegu liialt äh, keerukas ja me peame stilu-, stimuleerima riikide eelarveid, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Istvan Udži, üks minut palun. suur tänu, proua president, lugupeetud president, head kolleegid kas olete kuulnud väljendit Skype'i lapselaps või Skype'i vanavanem, sest me kasutame seda väljendit Ungaris, kuna majanduskriisi tõttu pered ei ela enam koos. inimesed on olnud sunnitud tööd otsima Ungarist väljaspool, noored inimesed koos oma lastega ei kohtu enam oma vanavanematega, sest nad on pidanud kolima Ungarist välja teise riiki. ja see tekitab äh, sotsiaalseid pingeid nendes riikides, kus on väga palju inimesi Ida-Euroopa riikidest. aga samas äh, ei ole meil piisavalt arste, piisavalt kvalifitseeritud spetsialiste inimesed on, väga paljud inimesed on Ungarist välja kolinud viimastel aastatel, kuidas me saame aidata neid noori inimesi, et nad leiaks oma koha elus, et nad ei peaks ainult Skype'i vahendusel oma vanematega ja vanavanematega suhtlema? ja järgmine David Kaasa, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president kõigepealt sooviksin tänada komisjoni, komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit selle väga olulise sammu eest. tegemist on väga olulise sammuga Euroopa Liidu majanduskasvu jaoks ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, aga on veel probleeme, me rääkisime täna ka Ukrainast, Venemaalt. Teie külastasite inimõiguste ekspertidega Malta saari. aga meile tulevad pidevalt pagulased, see ei ole ainult Malta ja Itaalia probleem, see on Euroopa probleem. me ei saa jääda üksinda selle teemaga tegelema, sest me teame, et äh, pidevalt tuleb sisserändajaid, eriti Põhja-Aafrikast, see on väga tõsine probleem, Euroopa Komisjon tegi oma panuse, parlament on väga palju pingutanud, nüüd on nõukogu ja ülemkogu aeg selle küsimusega tegeleda. Itaalia eesistuja ei saanud sellega hakkama, nad ei ole sellel teemal sõna võtnud oma eesistumise viimastel päevadel, me peame üles näitama solidaarsust, tegemist on humanitaarkatastroofiga. seetõttu Te peaksite häbenema, et lasete kõigel sellel juhtuda, me peame tegutsema, sõnadest ei piisa, aitäh. suur tänu, härra Kasa ja nüüd äh, Guillaume Palas, üks minut, palun. Oui, euh, monsieur euh, Juncker. härra Juncker, äh, nõukogu esindaja äh, härra Weber, härra Lambsdorff rääkisid muudkui sellest, et Prantsusmaa peab ette võtma struktuurireformid, kuid äh, see kindlasti paneb ainult äh, naerma proua Le Peni ja ma loodan, et see ei saa olema tänase arutelu ainus äh, kasu. me räägime deflatsioonist Euroopast ja Euroopas ja kogu maailmas, kas me saame siin rääkida liberaalsetest struktuurireformidest mis põhimõtteliselt tööjõu äh, hinda vähendavad kas ei ole mitte siin äh, seos selle ning äh, deflatsiooni vahel ühelt poolt erainvestorid teavad et vähe on investeeritud avalikku sektorisse ja lõppude lõpuks tähendab see seda et kellelgi ei ole usaldust selle süsteemi vahel. see plaan, mille te, härra Juncker, esitasite ja see, millised peaksid olema tagastised erasektorile ja seos struktuurireformide vahel, see seos ei rahusta praegu investoreid. aitäh ja järgmine kõneleja on proua Teoharus, tal on aega poolteist minutit. lugupeetud juhataja, härra Juncker Te esitasite ambitsioonika majanduskasvu kava ja väga oluline on, et te võimalikult kiiresti selle kava ellu viiksite ja teeksite seda väga otsustavalt, sellepärast et e, Euroopa rahvad ei pea kauem vastu ning kärped e, on äh, väga suured, paljud riigid on allutatud rangetele laenude tagasimaksmise kavadele ning kannatavad selle all ja väga palju on kodutuid ja kannat- ja nälgivaid inimesi. meil on vaja sotsiaalset stabiilsust, see ei ole üheldatav selle ebavõrdsusega, mis äh, tekib. ebavõrdsust on väga selgelt näha äh, Kreekas ja Portugalis, kus on väga raskeid probleeme, samuti ka Küprosel, Hispaanias ning tööpuudus suureneb äh, järsult. ning kes üldse investeerib? Kreekas on jälle juttu sellest, et loobutakse eurost ning väga palju on langenud börs, see mõjutab väga palju ka Küprost ning vaja on läbirääkimisi, sest muidu on meil tegemist süsteemse probleemiga ja see jällegi äh, kahjustaks majanduskasvu. aitäh ja nüüd saab sõna proua Maria Joao Rodriguez pooleteiseks minutiks Uh, järgmine ülemkogu on otsustava tähtsusega äh, selles osas, kas meil tõesti tuleb tõeline pööre Euroopas. SED fraktsioon äh, soovib toetada Itaalia eesistujat ja Euroopa Komisjoni äh, selles, et ähm, liikmesriigid järgiksid oma kohustusi. meil on tõesti vaja seda, et koostataks äh, looma strateegilist investeeringute fondi, mis oleks võima-, võimeline toetama äh, olulise tähtsusega investeeringuid, mida me vajame Euroopas, me teame, et äh, meil on vaja liikme, et liikmesriigid panustaksid kapitaliga ja meil on vaja riikide panust neutraliseerida, et see ei mõjutaks eelarvet ja riigivõlga ning teine osa, mida, asi, mida meil vaja on, on maja-, on maksupoliitika, meil on ka siin vaja pööret mitte ainult läbipaistvuse osas, vaid selleks, et tagada, et äh, makse makstaks riikides, kus äh, kasumit saadakse. see on äh, asi, lubadus, millega tuli välja Euroopa Komisjoni president ning kolmas asi, vaja on anda mandaat, et viidaks lõpule majandus- ja valuutaliit. kui see õnnestub, siis äh, äh, hakkavad meie majandused ka üksteisele lähenema ja ilma selleta Eurotsoonil tulevikku ei ole. aitäh ja nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Jörg Laistfrid. aitäh, proua president, lugupeetud kolleegid Euro-, üle Euroopa on üks vari, tegemist on ebavõrdsuse varjuga. seda tunnetab igaüks, iga kodanik on äh, selle ebavõrdsusega Euroopas äh, rahulolematu. meil on tegemist olukorraga, kus äh, FIE, kus töötajate palgad, kes peavad väga mm, palju tööd tegema, ei ole viimase kahekümne aasta jooksul de facto kasvanud, aga samal ajal superrikkad ja pangad ja suurkontsernid kasutavad, saavad kasu sellest kui meil ei õnnestu kõrvaldada seda ebavõrdsust, siis äh, muutuvad meie probleemid järjest suuremaks, kui kodanikud ähm, ühiskonda tunnetavad äh, ebavõrdsena, siis nad ei toeta seda ja ei äh, poolda seda ning siis ähm, ei ole meil ühtset Euroopat. vaja on lahendada see probleem, vaja on lahendada see ebavõrdsuse probleem juhataja, härra Leifrit, siin on probleeme kreekakeelse tõlkega, aga mulle öeldakse just, et see tõlge jälle toimib. härra Leifrit, ma kreeka keelt kahjuks ei oska. ma võiksin rääkida inglise keeles, kui sellest abi on. juhataja, nüüd tõlge toimib. kas ma al-, alustan uuesti, küsib härra Leifrit, seda talle ei lubata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 ebavõrdne e, Euroopas on ebavõrdsus ja me peame seda muutma, meil on äh, tegemist maksudealase ebavõrdsusega ja me peame jälgima ka seda, et kõik oleksid seaduse ees võrdsed, see on üks meie põhiväärtuseid ja me peame seda järgima, me ei saa sõlmida kaubanduslepingut, kus äh, firmad lähevad erikohtutesse, aga tavalised äh, kodanikud peavad minema tavalistesse kohtutesse, me peame püüdlema selle poole, et meil oleks õiglane Euroopa, kus kõik oleksid seaduse ees võrdsed, muidu on meil tegemist väga suurte probleemidega. aitäh, härra proua juhataja, ma pidasin ajalimiidist kinni, ehkki osa mind ei, minust aru ei saanud. aitäh ka sellest, selle eest ja järgmisena saab sõna Paul Tang üheks minutiks. aitäh In,. härra Junckeri investeeringute kava on võib-olla pööre, pööre pigem poliitilises mõtlemises kui majanduses. see on võib-olla viimane komisjoni katse piiratud eelarveliste vahendite ka siiski majandusele eh, mingit hoogu anda ning see on ka üleskutse liikmesriikidele äh, anda rohkem äh, investeeringuid, meil on vaja tegusid, mitte sõnu, meil on vaja vastastikuseid jõupingutusi, me ootame äh, riikidelt, kellel on võimalusi investeerida, ähm, et nad seda teeksid ja toetaksid riike, kellel neid võimalusi ei ole, et nad toetaksid reforme, eelarvepoliitilised reeglid ei tohiks meid tõkestada ainult nii tekib vajalik impulss, mida vajavad era- ja avaliku sektori investeeringud ja alles siis jõuab pööre ka Euroopa majandusse. aitäh ning viimane kõneleja enne vaba mikrofoni vooru on Knut Fleckenstein, kellel on aega poolteist minutit. proua juhataja, lugupeetud kolleegid, paar sõna selle kohta, mida me ootame ülemkogult Ukrainaga seoses me ootame selgeid sõnu ja otsustavat tegutsemist pärast neid sõnu ning igasugune toetus valitud Ukraina äh, valitsusele ning eelkõige president Porošenkole on vajalik. konkreetselt tähendab see seda, et vaja on toetada kokkulepitud relvarahu rakendamist ja vaja on ka kõnelusi Venemaaga. see tähendab äh, Äh, inimeste humanitaarolukorra parandamist eelkõige Ukraina idaosas ning see tähendab sellise kontseptsiooni väljatöötamist, äh, mis äh, näeks ette detsentraliseerimise. see tähendab ka ulatusliku reformikava e-, elluviimisele toetuse andmist, mille valitsus on välja töötanud inimesed Euroopas peavad varsti tunnetama konkreetseid äh, edusamme. selleks on vaja meie oskusteavet, mida me saame anda, see, äh, selleks on vaja meie rahalist toetust, selleks, et äh, sotsiaalsed rahutused, mis ikka ja jälle tekivad sellistes üleminek, sellistel üleminekuaegadel, et neid oleks võimalik pehmendada. härra Fleckenstein, teile soovib esitada sinise kaardi küsimuse, härra Šuulik, kas te olete nõus vastama? Äh, minu küsimus kõlab, et te ütlesite, et pakutakse rahalist abi, Ukraina on praktiliselt pankrotis ning rahaline, rahalist abi vajatakse kümneid miljardeid eurosid. kas te toetate seda, et Euroopa Liit päästab Ukraina nii nagu päästeti Kreekat. Kreeka ei ole küll ammugi veel mitte päästetud, aga äh, Kreekasse, Kreekale on, äh, on antud sada kümmend miljardit eurot, kas te tahate sedasama teha Ukrainaga? Teil on aega kolmkümmend sekundit vastamiseks. seda Euroopa Liit üksinda teha ei saa, aga loomulikult on meil vaja rahalist toetust kui äh, me tahame, nagu te ütlete, Ukrainat päästa, me peame seda tegema üheskoos liikmesriikide, Maailmapanga ja teiste osapooltega ning ühiselt peaksime me sellega hakkama saama ning seda selles äh, ulatuses, äh, kuidas edenevad reformid Ukrainas, sest muidu ei ole sellel mingit mõtet, kui me anname raha kuskile, aga mingeid kest-, kestvaid muudatusi see endaga kaasa ei too ja ma arvan, et selles osas me oleme üsna üksmeelsed aitäh, mul on nüüd äh, üheksa sõnasoovijat vaba mikrofoni voorus ning ma olen äh, ajalimiidi suhtes veelgi tähelepanelikum kui senini ja esimesena saab sõna proua Mercedes Presso. suur tänu, proua juhataja. president, mina olen üks nendest vähestest, kes arvab, et Junckeri plaan on väga väärtuslik, kui see tõepoolest muutub instrumendiks mis loob liikmesriikidele paindlikkust. ja nad saavad Euroopa Liidu toel teha intelligentseid investeeringuid. minu küsimus on tegelikult nõukogu eesistujale. kas nõukogu teab, et mida see tähendab? mida see tähendab et liikmesriigid eh, kasutavad suhteliselt eh, suhteliselt eh, vähest investeeringut, kasutavad selle juures kordaja efekti ja suurendavad investeeringuid. kolmsada miljardit on Junckeri plaanis kirja pandud, see ei ole piisav selleks, et investeeringute defitsiiti üles, ületada härra Marjus, palun. meil peab olema tehtud ära teatud töö, e, aga täna olen ma kuulnud teie suust e, väga mitte vastuvõetavaid kommentaare minu ko maa kohta. Te sekkute Kreeka siseasjadesse Teie peate olema poliitiliselt neutraalne, kui te võtsite e, endale e, Euroopa e, Komisjoni presidendi ameti ja palun ärge segage ennast Kreeka siseasjadesse, ükstaskõik mida te ka ei teeks, teie ei saa päästa neid sõpru, kes on kokku pandud memorandumi taga ja ei teil ega teie sõpradel lubata enam jätkata samamoodi, nagu te Kreekas alustasite. meil on vaja lahti saada äh, troikast äh,, välismaistest laenuandjatest. ma arvan, et teie olete isiklikult vastutav nende asjade eest. suur tänu. härra äh, Nukleas. suur tänu eelseisev nõukogu istung vaatab ka Türgi küsimust, kuidas Türgi astub üle rahvusvahelisest õigusest ja ka eh, ei austa eh, Küprose eh, majandustsooni. halvad on asjad inimõigustega, toimuvad poliitilised arreteerimised, aga teatud liikmesriigid püüavad Eh, või lubavad, eh, teatud liikmesriigid lubavad Türgil niimoodi käituda ja eh, nad julgustavad Türgit samamoodi vastuvõetamatult käituma. kui me tahame, et Türgi liiguks edasi Euroopa Liiduga liikumise teel, et nad teeksid edusamme, siis me peame olema ka väga tõsised selles osas, et nad täidavad omale võetud kohustusi ja et nad ei segaks Küprose siseasjadesse. Eh, proua Anna Komes. minu eh, eh, kodulinnas on koolid sunnitud avama oma sööklad mitte ainult e, inimestele, e, mitte ainult koolilastele, vaid ka e, töötutele. kas ei ole häbi, et tegemist on Portugaliga maaga, kes kuulub Euroopa Liitu? kas te tõesti arvate, et teie ütlete, et ei ole raha selleks, et Eh, kulutada seda töökohtade loomisele, aga eh, hoopis eh, hargmaised ettevõtted ei maksa oma makse. palun Teie komisjoni presidendina lõpetage ära see skandaalne olukord, lõpetage ära maksudumping eh, ja tagage seda, et eh, Euroopa Liidus oleks eh, korralik konkurents, lõpetage ära maksudest kõrvalehiilimine ja korruptsioon. ja nüüd välispoliitikast ärge laske eh, Ukraina, Vene, Türgi kriisil eh, varjutada nõukogu ko ülemkogu koosolekul eh, meie sisemise turvalisuse küsimusi. suur tänu. järgmine eh, kõneleja, kes Hispaanias teame me täpselt, mida see Junckeri investeeringuplaan tähendab. meil ei ole vaja, et keegi meile seda seletaks, sest see pilootprojekt eh, oli Kastori projekt, eh, merealune gaasi eh, lademe uurimine, mida finantseeris Euroopa Investeerimispank, anti välja võlakirjad ja see kõik kukkus kokku ja see läks maksma meie maksumaksjale üks koma kolm miljardit eurot. ja sellest eh, võitsid hoopis eh, suurettevõtjad, eh, see on Junckeri plaan kasutada meie kõikide raha selleks, et, et toetada suurettevõtjaid. nii et Ivo Vaitel üks minut. lugupeetud äh, naabrid, lugupeetud äh, härra Junker, ma tahaksin teid äh, õnnitleda teie värskete mõtete ja värske energia eest, ma tean, et täna te olete juba üsna väsinud ja raske on meid päevade kaupa kuulata, aga ma tahaksin meie valijate nimel väljendada ühte soovi. Teie investeeringute kava on väga hea kava ja me tervitame seda, aga eakad ootavad programmi, mis ähm, annaks vastuse demograafilistele muudatustele Euroopas, see on midagi, mida te ei ole seni veel käsitlenud ja ma loodan, et te järgnevates sõnavõttudes seda teete. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Kletsos üheks minutiks. nõukogu ülemkogu kohtumine on alati e, tegelenud uute programmidega, e, nad tahavad alati rahva taskust raha nende jaoks ja meid ei tohi petta ärgem eh, petkem end sellega, et need eh, uued meetmed, mida kasutatakse õigluse, inimõiguste ja niisuguste asjade nimel ka midagi kaasa toovad, lihtsalt no, ülemkogu töötab välja, kuidas me saame toetada töö, eh, töötajate vastaseid valitsusi. praegu on eh, tohutu probleem eh, valimissüsteemiga. Eh, opositsioonilt näiteks Kreekas varastatakse praegu kohti ja inimesed on sellest kõigest väsinud. sellepärast peaks komisjoni president Jean-Claude Juncker oma kõnedega siin vett segada ja nad püüavad ja ta püüab ka aidata Kreeka valitsust seda ei tohi teha. aitäh! vaba mikrofoni vooru puhul ma äh, ei võta sinise kaardi küsimusi, meil on veel kaks kõnelejat, härra Tibor Šani ja pärast proua Flašikova Benjova. suur tänu. kaks asja, mida ma tahaksin tõstatada. ühte on juba käsitletud sinise kaardi küsimuse raames. ma tahaksin juhtida äh, härra Junckeri tähelepanu sellele, et maksudest kõrvalehiilimine, maksupettused ei äh, hõlma kõiki probleeme, mis äh, on maksude osas kriminaalsed. on ka liigne maksustamine ja mõnikord see äh, Äh, toob musta varju majanduse kohale. näiteks minu koduriigis äh, toidukaupade müüjad tänu sellele, et on väga kõrge äh, käibemaks, kakskümmend seitse protsenti, nemad toiduaineid realiseerivad poole ulatuses mustal turul ja ma tahan veel, et investeerimisfond ei võtaks raha teistest äh, fondidest. ja nüüd proua Flešikova. aitäh, härra Juncker, järgnevatel päevadel peate te vastu astuma paljudele probleemidele. ja mis puudutab olukorda Ukrainas, siis äh, see olukord ei ole paranenud ning Euroopa Liidu kodanikele läheb see väga kalliks maksma. meil on seda raha aga vaja enda ja enda majanduse jaoks ning veel üks teema on järjest hullem majanduse olukord Euroopa Liidus. minu koduriigis on meil väga madal keskmine palk, tööpuudus on meil ka väga kõrge Need äh, on äh, teemad, mis peavad olema teie jaoks äh, probleemiks, millele te peate leidma lahenduse ning seda on vaja käsitleda ka tipp, ülemkogul. ma loodan, et te kasutate jõulueelset aega selleks, et aidata liikmesriikide kodanikke, neid kodanikke, kes vajavad lahendusi, aitäh! ja nüüd annaks veel kord sõna komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ning ma palun, et ta peaks kinni viieminutilisest kõneajast, kui võimalik, aitäh! lugupeetud proua president, ma imetlen teie suurepärast äh, huumorimeelt, aga ma äh, seda meelsamini Äh, jälgin teie ettekirjutust, kuna ma oleks siin juba pool üksteist pidanud lahkuma ja ma ütlen kõik, mida ma tahtsin öelda ühe minutiga ära. enamus küsimusi, mida siin tõstatati, on tõstatatud juba eile ja üleeile ja ma olen neile vastatud, vastanud juba eelnevatel päevadel. nii et äh, mul ei ole erilist mõtet neile veel kord vastata, kuna enamus äh, äh, küsimuste esitajatest on siit juba lahkunud. ma tahaksin viidata lihtsalt sellele, et selleks, et me saaksime seda investeeringute kava ellu viia, on meil hädasti vaja Euroopa Parlamendi toetust. me edastame jaanuaris äh, vastavad dokumendid parlamendile ning ma loodan, et parlament Äh, menetleb neid kiiresti. Äh, see investeeringute kava näeb ette seda, et liikmesriikide valitsused äh, peaksid kiiresti tegutsema ning lehtede lugemine, millega ma vahel tegelen, ehkki mitte piisavalt tihti, on mulle teada andnud, et vähemalt kuus valitsusjuhti on arvamusel, et tore on, esimene äh, Äh, samm on väike, aga pakett on väik-, on tehtud, aga pakett on väike. aga seni ei ole mitte ükski valitsusjuht öelnud, et äh, mitu miljardit ta tahaks anda sellesse tagatisfondi. ning äh, Euroopa Ülemkogu homme ja ülehomme tõenäoliselt ka ei lange kokku tohutute rahakoormate all, kui see nii oleks, siis ei oleks meil mingeid probleeme seda programmi veelgi suuremaks muuta. programm on ette nähtud selleks, ähm, mida meil vaja on, meil ei ole avaliku sektori vahendeid, mida me saaksime kasutada ilma, et äh, suureneks äh, eelarve puudujääk ja kasvaksid võlad, seetõttu oli minu arvates äh, nutikas see, et äh, me kasutame Euroopa eelarvevahendeid selleks, et investeeringuid äh, stimuleerida, selleks, et äh, edendada investeeringuid reaalmajandusse. kes veel peaksid investeerima Euroopa majandusse, kui mitte erakapital? kas seda peaksid tegema mm, maksumaksjad? Mm, ei, komisjon ei vali need projektid, vali neid projekte ise välja. kui komisjon äh, teeks seda, mida paljud äh, soovivad, äh, selle asemel, et anda see ülesanne majandusekspertidele, siis oleksime pidevalt surve all, et me peaksime selle või tei-, seda või teist programmi rahastama, kuna mingil valitsusel on seda vaja. minu jaoks on oluline see, et äh, me valiks välja sellised projektid, äh, mis äh, tõet-, millel oleks pikaajaline potentsiaal majanduskasvu tekitada. me ei äh, taha uusi katedrale ehitada, sest meil on praegu juba probleeme äh, kirikute täitmisel usklikega, me ei saa tunneleid äh,, uusi tunneleid ehitada, meil on vaja mõistlikke projekte, mitte lihtsalt projekte projektide pärast ja sellepärast pean ma astuma vastu ka sellele muljele, et meil ei ole peas midagi muud kui äh, lihtsalt äh, tuumaenergeetika toetamine ja uute tuumajaamade ehitamine. see ei ole üldsegi mitte komisjoni plaan. ja nagunii on energiaallikate segu asi, mis on liikmesriikide pädevuses, sellega ei tegele komisjon mulle ei ole jätnud muljet need, kes äh, paar päeva juba kutsuvad mind üles midagi ütlema, et miks komisjoni president on, peab olema see, kellel pole õigust üt-, öelda välja, mis ta enda arvamus on ja rääkida omaenda veendumustest. siin äh, räägite te mitte, tihtipeale mitte Euroopa Parlamendi esindajatena, vaid oma riiklike parlamentide esindajatena. mina olen poliitik ja palun üritage är,, ärge mitte üritagegi mulle eh, keelata ära eh, omaenda arvamuste väljendamist, igaüks võib kritiseerida komisjoni, aga kas komisjon peab vait olema? ei, komisjon ei ole vait aitäh, härra komisjoni president, ma oleks tegelikult olnud nõus teile ka veel paar minutit kõneaega andma, ma ütlesin, et äh, kui võimalik. aitäh ja nüüd saab äh, nõukogu nimel äh, sõna veel härra Della Vedova ja ka teid palun ma pidada kinni viie minuti piirist, kui võimalik. suur aitäh, proua juhataja. ilmselt läheb mul aega vähem kui viis minutit kolleegid, ka mina sooviksin tänada teid kõiki tänahommikuse debati eest ja tahaksin ka äh, viidata nendele kommentaaridele, mille äh, tegi äh, komisjoni president just hetk tagasi. mina ilmselt ei saa teile anda mitte mingisugust informatsiooni homse ülemkogu kohta, aga nagu ma ütlesin oma sissejuhatuse, siis kindlasti võtan arvesse kõik teiepoolsed kommentaarid, kõik teie ootused ja kriitika ja ka need julgustavad sõnad, mis on tulnud nii üldiselt asjade kohta kui ka erinevatest sektoritest, eriti just äh, selle valdkonna kohta, mis puudutab äh, Junckeri investeeringute kava. nagu te teate, siis see, äh, see ülemkogu on esimene, mida juhib uus president Donald Tusk ja ka esimene uue komisjoni presidendi ametiajal kuigi mõlemad, äh, nad on võtnud endale selle uue ülesande, on neil siiski juba väga palju kogemust ka äh, ülemkogus ja ma tean, et on ka Euroopa Parlamendi liikmeid, kellel on ülemkoguga kogemusi. kuna Itaalia eesistuja ametiaeg on nüüd lõppemas, siis soovin teile kõigile suurt edu, mitte ainult äh, ülemkogu kohtumisel homme, vaid ka tulevikuks, aitäh tähelepanu eest! aitäh, arutelu on nüüd